eesistujat äh, härra Kristofjast ja annan teile ka kohe sõna. härra parlamendi president, härra komisjoni president, kõrgesti austatud Euroopa Parlamendi fraktsioonide esimehed, lugupeetud saadikud, lugupeetud komisjoni volinikud, kallid sõbrad. minul on täna eriliselt suur au olla täna siin Euroopa Parlamendi täiskogu ees ja sõna võtta sest Euroopa Parlament on Euroopa demokraatia südameks ja ma tahan teile näidata, milline on minu nägemus Euroopa Liidust ja rääkida Küprose esimese eesistumisperioodi prioriteetidest. tahaksin kõigepealt austust avaldada parlamendile ja tahan tunnustada seda rolli, mida parlament mängib Euroopa Liidu põhiväärtuste kaitsmisel. Nende põhiväärtuste kaitsmisel, millele ka Euroopa Liit on üles ehitatud. ma tahaksin ka oma isiklikku rõõmu siin avaldada. mul on väga hea meel, et Lissaboni lepinguga sai Euroopa Parlamendist kaasseadusandja nõukogu kõrval äh, peaaegu kõikides äh, seadusloome valdkondades see positiivne areng toetab demokraatiat Euroopa Liidus. härra president, kallid sõbrad, Küpros on nüüd esimest korda kuus kuud Euroopa Liidu eesistujariik ja seda väga rasketel aegadel Euroopa Liidu jaoks. maailma majanduskriis on puudutanud ka väga paljusid liikmesriike, eelkõige euroala riigid on eriti suure surve all. ning nüüd tuleb tõesti anda Euroopa Liidul ka väga radikaalseid vastuseid äh, majanduskriisile. meil tuleb Euroopa ühendamise kurss üles vaadata sõjavaremetest ehitati täiesti uus liit, nii et tühjale kohale ehitati uus liit ja meil on nüüd vaja uut julgust ja pealehakkamist, samamoodi nagu ka Euroopa Liidu asutajaliikmete tarkust. meil on vaja rahumeelset, sotsiaalsel õiglusel ja arengul põhinevat Euroopa Liitu. see tähendab seda, et meil tuleb äh, üles näidata solidaarsust ning äh, üles luua Euroopa, mis toimib ja on parem kui varem. see, seda võlgneme me mitte ainult Euroopa Liidu asutajatele, vaid ka meie noorele põlvkonnale, noortele inimestele, lastele. Nemad soovivad näha paremat Euroopat. see on kohe kindlasti eesmärk, millega on nõus ka kõik äh, ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriigid ja ka kodanikud. meil tuleb anda endast parim selleks, et luua Euroopa Liit, mis on kodanike jaoks parem, liit, mis äh, põhineb kokkuhoidmisel, heaolul, sotsiaalsetel tagatistel ja majanduskasvul. meil kavatseme oma eesistumise poole aasta jooksul äh, edasi minna kõikide seadusloomeliste projektidega, mis toetavad solidaarsust ja paremini toimivat Euroopat. Euroopa Liit, mis toob kodanike jaoks ka käegakatsutavaid tulemusi, on meie kõige tähtsamaks poliitiliseks eesmärgiks kuuekuulise eesistumisperioodi jooksul ja me loodame, et meil on võimalik arvestada kõikide institutsioonide, eriti aga Euroopa Parlamendi toetusega. on tõesti see, et Euroopa Liidu, liit on äh, oma loomisest alates läbi teinud mitmeid kriise, kuid praegune majandus- ja finantskriis tundub olevat äh, kõige suuremaks äh, väljakutseks, äh, mille ees Euroopa Liit on äh, oma algusaastatest peale seisnud, seda just sellepärast, et tegemist on üleilmse kriisiga. heaolu ja kokkuhoidmine on sattunud ohu alla ja me näeme ka, et institutsioonilises struktuuris on tekkinud uued mõrad sest ähm, erinevad lähenemised on nendele meetmetele, mida tuleks kasutada olukorra stabiliseerimiseks. ja selles mõttes on väga tähtis erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide koostööd tugevdada, sest üheskoos liigume me kiiremini edasi ma olen veendunud, et Euroopa Liidul õnnestub edukalt raskustest välja tulla. Euroopa Liidul ei jää mitte midagi muud üle, kui lihtsalt tugevamalt sellest kriisist välja tulla. sellest kriisist, mis kahjuks ka Euroopa kodanike usalduse Euroopa Liidu institutsioonidesse on küsimuse alla pannud. meil on võimalik olukorrast edukalt välja tulla ainult siis, kui me ühes koos äh, suudame institutsioonide mõtteviise vahendada. ühenduse meetod on aastate jooksul näidanud, et selle kaudu on võimalik kõige paremini probleeme lahendada, sellepärast peaksime me ka kinni pidama. solidaarsus ja äh, sotsiaalne kokkuhoid äh, on need, mida on võimalik ühenduse meetodi kaudu saavutada ja niimoodi on meil võimalik ka luua tugevam Euroopa, mis ka paremini reageerib praegustele probleemidele. kallid sõbrad, selleks, et me saaksime raskustest välja tulla, nendest, mida kriis endaga kaasa on toonud, tuleb meil ka täpselt defineerida kriisi põhjused. meil, me peame olema siin riskialtid, kui me analüüsime neid põhjuseid, mis tõid endaga kaasa majandus- ja finantskriisi. ja me peame olema ka enesekriitilised nii riiklikul tasandil kui ka Euroopa Liidu tasandil eriti kui mõtleme poliitilistele tegemata jätmistele ja viimase kahekümne aasta poliitikate ebatõhususele. eriti just viimasel aastakümnel on poliitika olnud ebatõhus, sest mitte keegi ei saa kahtluse alla seada seda, et viimaste aastate poliitika on keskendunud turgude vabadusele ja kasumi teenimisele ilma solidaarsuseta. see mudel on läbi kukkunud, sest vaba turumajandus on üks asi, teise, täiesti teistsugune on aga lugu äh, äh, turgude äh, ohjamatusega, mis ei arvesta absoluutselt äh, riikidega. me ei tohi oma ühiskonda panna turgude pantvangiks ja me ei tohi lasta ühiskonda erinevatel jõududel manipuleerida. viimased äh, aastad ei ole olnud väga tõhusad, äh, kui me mõtleme kriisianalüüsi peale ning otse loomulikult ei tohi me nüüd ühepoolselt turgusid ja äh, spekulante äh, kriisis patuoinasteks teha. me peaksime mõtlema ka äh, sellele ühepoolsele kärpepoliitikale. me peaksime sellest loobuma, sest see on näidanud, et meil ei ole võimalik kriisist välja tulla kärpepoliitikaga. meil on vaja tugevdada ühiskonda ja äh, lisandväärtus, mida majanduse kaudu luuakse, tuleb jagada võrdselt kõikide vahel. me ei tohi äh, erastada kasumit ja kahjumit äh, kogu ühiskonna õlule panna. me peame hoolitsema selle eest, et äh, kriisi eest vastutavad need, kes kriisi põhjustasid. tavakodanikud on kõige vähem süüdi nende probleemide pärast, mis viimasel ajal on välja tulnud. ja need probleemid äh, nõrgestavad siin ka Majandus- ja Valuutaliidu tööd. meil on poliitiline ja moraalne kohustus äh, kriisikoormust äh, jagada võrdselt kõikide osapoolte vahel peale selle tuleb meil majanduslikud ja sotsiaalsed koormused jagada niimoodi, et äh, kõige haavatavam ühiskonna osa seda kõige rohkem kannaks. ja ma tahaksin öelda, et olen tõesti vapustatud, kui näen teleri ekraanil õnnetuid kodanikke, kes peavad minema kerjama ja neil ei ole võimalik endale osta toitu kes peavad võitlema iga päev ellujäämise eest. meie kohustuseks on sellise olukorra lõpetamine. me ei tohi lihtsalt pealt vaadata, kuidas vaesuse vaesus ja sotsiaalne tõrjutus üha rohkemaid ühiskonnakihte haarab ja siit äh, kõnepuldist tahaksin ka komisjoni presidenti üles kutsuda meiega koostööd tegema, selleks et leida vahendeid äh, ka toiduainete jagamise programmi jätkamiseks me peame hoolitsema selle eest, et Küprose eesistumisperioodi lõpuks on meil ka viimati nimetatud programmi osas konkreetseid tulemusi ette näidata, võib-olla saame välja töötada ka lisameetmeid. Ähm, kui komisjon teeb vastavaid ettepanekuid ja võib-olla oleks meil võimalik siis mingil hetkel ka selle programmi ulatust piirata. minu jaoks on väga tähtis äh, majanduse kaudu toodetud lisandväärtuse võrdne jagamine. me peame kaasama kodanikud ja meil tuleb eriti toetada väikese keskmise suurusega ettevõtteid, mis on Euroopa majanduse selgrooks niimoodi on meil võimalik ka rohkem majanduslikku lisandväärtust ja sotsiaalset kasu luua. just viimastel aastatel oleme me saanud toetust, ka Euroopa Komisjon on töötanud välja meetmeid, millega oleks võimalik läbi viia korrapoliitilisi reforme ja luua paremaid konkurentsitingimusi Euroopa majanduse jaoks, eriti just väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks meetmed, mille puhul me ootame, et nad aitaksid kaasa töökohtade loomisele, tööhõive suurendamisele noorte hulgas ja et ka majandus muutuks keskkonnasäästlikumaks. Need on need meetmed, mida mida tuleb vastu võtta ka selleks, et äh, võlaprobleemiga tegeleda. me peame ühelt poolt äh, kinni pidama eelarvedistsipliinist, on väga tähtis, et äh, raiskamisele tehakse lõpp ja et riigi rahakott on korras teiselt poolt tuleb meil aga panustada ka korralikule majanduskasvu strateegiale, mille kaudu luuakse uusi töökohti Euroopa Liidus. nõukogu eesistujana oleme me äh, plaaninud äh, teiega, kallid rahvasaadikud, tihedalt koostööd teha, samamoodi nagu ka Euroopa Komisjoniga tiheda koostöö kaudu soovime me vähendada sotsiaalset survet, mis on tekkinud paljudes liikmesriikides. ja eriti öö, ähm, on see haaranud ähm, Euroopa noori, kes on ju Euroopa Liidu tulevikuks. me soovime öö, sotsiaalsemat Euroopat, see on meie eesmärgiks ka praegusel majanduslikult raskel ajal, sest ainult niimoodi on meil võimalik Euroopa kodanikke eh, veenda uuesti Euroopa lõimimise eh, kasulikkuses ja meil tuleb ületada see lõhe, mis on otsuse tegijate vahel Brüsselis ja tavakodanike vahel liikmesriikides. härra president, lugupeetud parlamendisaadikud me pingutame parema Euroopa nimel ja me oleme paika pannud neli prioriteeti. esiteks, tõhusam ja jätkusuutlikum Euroopa. me ei mõtlesime siin just mitmeaastasele finantsraamistikule aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja meie eesmärgiks on lõpetada läbirääkimised finantsraamistiku osas selleks, et me saaksime tõhusama ja õiglasema eelarve Euroopa Liidu jaoks ja mis toob endaga kaasa majanduskasvu ja töökohti. eesistuja üritab läbirääkimistega edasi minna ka õigusloomelise raamistiku osas ühiste poliitikate jaoks äh, äh, põllumajanduspoliitika, maja, kalanduspoliitika, teaduspoliitika, innovatsioonipoliitika osas. energiapoliitika on eriti tähtis, samamoodi sama, samamoodi nagu ka Euroopa ühendamise rahastu, sest äh, see aitab parandada meie konkurentsivõimet ja suurendab äh, Äh, majanduskasvu ning aitab kaasa ka Euroopa kokkukasvamisele. jätkusuutlik majanduskasv on Küprose eesistumisperioodi jaoks väga tähtsaks prioriteediks. me soovime transpordi valdkonnas palju edasi minna, kliimakaitse, keskkonnakaitse on meie jaoks tähtsad, samamoodi nagu ka energiaküsimused. eriti suurt tähelepanu pöörame me Euroopa Liidu merepoliitika taaskäivitamisele. me korraldame Limassolis kohtumise. sinna tuleb ka Euroopa Komisjoni president ja äh, Lissabonis võta, äh, Lissabonis võtame siis vastu ka äh, deklaratsiooni merepoliitika kohta teine prioriteet, äh, tõhusam majandus, mis põhineb äh, majanduskasvul. majanduskriis näitas, et meil on vaja rohkem ära teha ning äh, eesistuja pöörab erilist tähelepanu Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidele. me soovime majanduskasvu tugevdada parandada tööhõivet, see on meie jaoks väga tähtis. finantsteenused mängivad ka kohe kindlasti väga tähtsat rolli meie programmis, sellepärast et ähm, tarbijaid ja investoreid tuleb toetada ning meil tuleb tagada suurem läbipaistvus turgudel. me tähistame siseturu kahekümnendat aastapäeva ja me soovime siseturgu veelgi Äh, süvendada selleks, et äh, me saaksime Euroopa majanduse taaskäivitada, teha edusamme ning eriti arvestada just tarbijate ja väikese ning keskmise suurusega ettevõtete vajadustega seejuures teiseks, siseturg on Euroopa ühendamise tähtsaks nurgakiviks. eriti just majanduskriisi ajal on väga tähtis, et ühisturgu toetatakse ja tugevdatakse ja et ka konkurentsivõimele pööratakse suurt tähelepanu kolmas prioriteet, kodanikele lähedal seisev Euroopa, solidaarne Euroopa, kokkukasvav Euroopa Küprose eesistumise üheks prioriteediks on sotsiaalpartnerite toetamine ja samamoodi nagu ka vabaühenduste toetamine, eriti kui me mõtleme Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkide täitmisele. tööhõive ja vaesusevastane võitlus ning sotsiaalse tõrjutusega seotud võitlus on nende prioriteetide hulgas väga tähtsad. me soovime kasutada nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil juba tuntud äh, meetmeid selleks, et ka kodanikuühiskonda rohkem kaasata meie eesistumisprogrammi täitmisse. see sotsiaalne osapool on ka väga tähtis osa Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast ning äh, see mängib ka väga tähtsat rolli kriisist välja tulemisel just need, äh, keda ähvardab sotsiaalne tõrjutus ja vaesus on meie jaoks äh, tähtsad. me soovime sotsiaalset äh, ühtehoidmist oma eesistumisperioodi jooksul tugevdada, samamoodi nagu jätkata laste vaesusevastast võitlust. me soovime laste elamistingimusi parandada. meil on ka aktiivse vananemise Euroopa aasta ning me ei taha keskenduda mitte ainult äh, tööhõivele sotsiaalses valdkonnas, vaid me soovime kaasata kõik äh, ühiskonnakihid nii sotsiaalsesse kui ka kultuuriellu. võrdsed võimalused. Küpros eesistujamaana kavatseb edasi töötada nende tegurite kallal, millega on võimalik välja töötada naiste äh, erivajadused ja nende defineerimine. Küpros äh, alustab ka arutelusid äh, mõlema soo poole vahelise lõhe vähendamiseks. me kavatseme ka välja töötada ühise varjupaigasüsteemi ning teha tihedamat koostööd liikmesriikide vahel selleks, et kaitsta rahvusvahelist kaitset vajavaid inimesi. kultuuri ja hariduse valdkonnas peame me läbirääkimisi Erasmuse programmi järgmise põlvkonna üle, samamoodi nagu ka kir-, kavatseme jätkata võitlust kirjaoskamatuse vastu. neljas prioriteet Euroopa maailmas ja Euroopa, mis oleks lähemal kodanikel. Küpros eesistujamaana teeb tihedat koostööd ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa välisteenistusega. selles raamistikus ja mõeldes nendele suurtele poliitilistele muudatustele, mis on toimunud Vahemere eh, lõunakaldal, tuleb meil keskenduda Euroopa Liidu naabruspoliitika lõunadimensioonile. Euroopa Liidu suhted, eh, eh, suhteid Vahemere kaldal asuvate riikidega tuleb tugevdada meie jaoks on ilmselge, et Araabia riigi kodanikud tõstsid pead selleks, et nõuda demokraatiat ja õigusriigi põhimõtetest kinnipidamist ja neil tuleb nüüd tagada äh, see, neile tuleb nüüd tagada see, et nad saaksid vabalt otsustada, kes on nende riikide eesotsas me ei taha nendele Araabia riikidele oma demokraatiamudelit peale suruda, kuid me peaksime toetama noorte püüdlusi, kes soovivad, äh, et nende riigis valitseks äh, pluralistlik süsteem peale selle Küpros eesistujamaana kavatseb välja töötada meetmeid äh, toetamaks Euroopa Liidu ähm, äh, laienemist, sest laienemispoliitika on olnud üks kõige edukamaid Euroopa Liidu poliitikaid. daamid ja härrad, lõpetuseks tahaksin tulla Kreeka filosoofia juurde, mis on meie jaoks väga tähtsaks sambaks äh, meie, äh, äh, meie ühise kultuurihälli ülesehitamisel. Platonilt küsib Sokrateselt, mis on elu mõte ja Sokrates vastab see, et äh, ollakse korralik Ateena kodanik ja kes on korralik Ateena kodanik? ja vastus on väga lihtne. ja samal ajal ajatu korralik Ateena kodanik on see, kes hoolitseb selle eest, et Ateena näeb välja parem kui sellel hetkel, kui tema Ateenasse elama asus. nii et äh, tõesti, tegemist on väga ilusa märksõnaga. Ateena on Euroopa Liidu ühisvara ja Euroopa Liidu juhtidena kavatseme me väsimatult hoolitseda selle eest, et Euroopa muutub paremaks kõikide Euroopa kodanike jaoks, eriti aga tulevaste põlvkondade jaoks. uute radikaalsete poliitiliste meetmetega tuleb meil arvestada kodanike vajadustega ja toetada majanduskasvu ja sotsiaalset ühtehoidmist ma nimetasin siin just praegu Küprose prioriteete ja te nägite, et Küprose eesistujariigina on tõesti väga suurte eesmärkidega kava välja töötanud. kuid me oleme teadlikud ka sellest, et olukord on väga raske ja me seisame suurte väljakutsete ees ka Euroopa Liidu tasandil. meie riigil on veel ka lisaväljakutsed me peame lõpetame oma saare jagatuse ja okupatsiooni põhja, saare põhja poolel. kuid ma kinnitan teile, et me ei luba, et need meie enda probleemid ja okupatsioonijõud takistaksid meid äh, Euroopa Liidu eesistumisperioodi läbiviimisel. Küpros äh, Küprose eesistumisperioodi jooksul kavatseb anda endast kõik selleks, et meil oleks võimalik luua kodanike jaoks parem Euroopa. kuus järgnevat kuud teie toetusega aitavad kaasa sellele, et kõik institutsioonid ja ka Euroopa kodanikud saavad anda oma panuse nende suurte ühiste eesmärkide täitmiseks. aitäh! aitäh, äh, lugupeetud äh, härra Kristofias ja nüüd anname sõna Jose Manuel Barrosole, komisjoni presidendile. president, äh, Euroopa Parlamendi president, Küprose Vabariigi president, lugupeetud saadikud, kõigepealt tahaksin president Kristofiasele ja Küprose valitsusele avaldada minu ja komisjoni täielikku toetust selleks eesseisvaks eesistumiseks me töötame teiega täieliku usalduse vaimus ning me soovime teile edu. see on teie riigi huvides ja samuti Euroopa Liidu kui terviku huvides. nõukogu eesistujaks olemine on alati väljakutse nii suurtele kui väikestele riikidele, nii vanadele kui ka uuematele liikmesriikidele ja on täiesti loomulik, et äh, see ülesanne on veelgi tõsisem, kui seda äh, äh, tehakse esmakordselt ning praeguses majanduslikus olukorras. vaatamata sellele ma ei kahtle, et Küpros tuleb selle ülesandega toime. presidendi, president Kristofiase tänane ettekanne tõestas seda, ta on täiesti pühenenud Euroopa integratsioonile ja ühenduse meetodile ja tahaksin öelda, et Küprose võimud alustasid ettevalmistusi juba kolm aastat tagasi ning vahepealse aja jooksul on komisjon ja Küprose võimud nii poliitilisel kui ka tehnilisel tasandil teinud väga tihedat ja viljakat koostööd. homme kohtub volinike meeskond Nikosias siis eesistujamaa esindajatega ja ma olen täiesti kindel, et see ettevalmistustöö on olnud väga hea pärast eesistumise algust tuleb meil aga keskenduda tööle, mul on äh, väga hea meel, et äh, eesistujamaa on aru saanud, millised on need väljakutsed, mille ees me seisame ja millega tuleb tegeleda. komisjon jagab äh, eesistujamaa eesmärke, meil on vaja tugevamat, konkurentsivõimelisemat Euroopat, mis tugineb jätkusuutlikul majanduskasvul, solidaarsusel ja sotsiaalsel kaasatusel, meil on vaja Euroopat, mis on oluline tegija nii rahvusvahelisel areenil kui ka oma naabruses meil on vaja äh, tegu, tegusid, äh, tegusid, äh, mis tuginevad kolme osapoole tegutsemisele, mida komisjon on kogu aeg tugevnenud. meil on vaja usaldusväärset rahandust, sügavaid reforme ja sihipäraseid investeeringuid. kui me keskendume nendele valdkondadele ja maksimeerime nende mõju, siis õnnestub meil saavutada edu Küprose eesistumise ajal Küprose eesistumine, eesistumise ajal on on väga oluline keskenduda just nimelt nendele ettepanekutele, kus me saame kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuks saavutada käegakatsutavaid tulemusi. kõigepealt me peame tegelema finantsraamistikuga, mitmeaastase finantsraamistikuga, meil on vaja väärtust lisavaid vä äh, investeeringuid Euroopa tasandil, majanduskasvu ja töökohvi. president Kristofias, president Schulz, lugupeetud parlamendisaadikud Eh, tehkem kõik, mis meie võimuses, et aasta lõpuks mitmeaastase finantsraamistiku osas kokkulepe saavutada, ma tean, et see on äärmiselt raske, aga see on võimalik. niimoodi saadame selge signaali, et majanduskasvu vallas me oleme pühendunud tegudele ja ei piirdu ainult sõnadega kokkuleppe saavutamine aasta lõpuks ja mitte igasuguse kokkuleppe saavutamine, vaid hea kokkuleppe saavutamine, isegi väga hea kokkuleppe saavutamine on väga eh, heaks sammuks kogu Euroopa jaoks ja see on ka Küprose eesistumise edu märgiks Euroopa Komisjon eelseisvatel päevadel esitab ähm, ajakohastatud äh, arvud äh, seoses mitmeaastase finantsraamistikuga ja äh, selle, nende arvude puhul on arvestatud juba ka Horvaatia liitumise mõjuga aastal kaks tuhat kolmteist ja samuti on arvestatud viimaseid riiklikke statistilisi andmeid muudatused nendes üldistes summades on väga väikesed, aga need tuleb siiski sisse viia selleks, et tagada täpsus, läbipaistvus ja võrdne kohtlemine sellele alusele tuginedes äh, suudab eesistujamaa äh, ette valmistada tõsised kõnelused ka arvude teemal ja need kõnelused toimuvad siis sügisel äh, kordaksin, mida ütlesin juba varem, need arvud, mis me möödunud aastal välja pakkusime, on täiesti paikapidavad, nad on tasakaalukad, kohased ja realistlikud me oleme näidanud piisavat, üles piisavalt ambitsioonikust ja seetõttu ma kutsun nii liikmesriike kui ka parlamenti üles tunnistama, et see, mis me oleme juba välja pakkunud, on väga heaks aluseks kompromissidele. loomulikult äh, Äh, läbirääkimised äh, mitmeaastase finantsraamistiku üle toimuvad koos muude läbirääkimistega. me peame lõpetama läbirääkimised ka mitmete ühiste Euroopa poliitikate vallas, mis on meie jõupingutuste keskmes, tugevdavaks majanduskasvu ja tööhõivet. seega paralleelselt tuleb meil teha olulisi ette äh, struktuurifondide järgmise põlvkonna osas, ühtse põllumajanduspoliitika reformi osas, ühtse kalanduspoliitika reformi osas, Horisont kahe tuhande kahekümnenda kakskümmend programmi osas, Euroopa ühendamise rahastu osas ning äh, üle-euroopaliste transpordivõrgustike osas. me ei tohiks unustada ka oma välispoliitika rahastamisvahendeid. aga äh, mitmeaastane finantsraamistik ja ligemale seitseteist sektoripõhist äh, programmi, see tähendab, et on vaja teha väga palju tööd ning eesistujamaa peab nägema väga palju vaeva ning meie komisjonis loomulikult toetame neid president, lugupeetud saadikud, ähm, mitmeaastane finantsraamistik on vaid äh, üks hoobadest majanduskasvu ja töökohtade loomiseks. on ka teisi olulisi valdkondi, kus äh, peame oma jõupingutusi tugevdama ja mul on väga hea meel, et härra Kristofias jagab minu seisukohta, et me peame kõik institutsioonid tegema tihedat koostööd, sealhulgas ka Euroopa Parlament, me peame tegema tihedat koostööd eelseisvatel kuudel, see võimaldab meil saavutada tulemusi, äh, mis ei sõltu juhustest. Äh, meie äh, töö majanduskasvu nimel tähendab seda, et me peame väga kiiresti vaatama läbi need õigusloome ettepanekud, mis puudutavad ühisturgu, ma nimetaksin neid ühisturu aktiks üks. komisjon tahab välja tulla ettepanekutega ühtse turuakti kaks kohta ja me loodame, et eesistuja oma Küpros alustab tööd selle kallal ilma äh, viivitusteta ja tahaksin teid veel kord tänada selle eest, et te tahate ühisturgu äh, süvendada. president, lugupeetud saadikud, nagu ma eile siin kojas ütlesin, me jätkame tööd euroala stabiilsuse tagamiseks ja tõelise majandus- ja rahandusliidu loomiseks komisjon tuleb kiiresti välja uute ettepanekutega, mis puudutavad samme, mis on vajalikud pangandusliidu loomiseks. me tahame luua ühtse finantsjärelevalvesüsteemi euroalas, mis tugineb Euroopa Keskpankale, tuginedes aluslepingute artiklile sada kakskümmend seitse ja samas tahaksime säilitada Äh, selle üldise kahekümne seitsme liikmesriigilise struktuuri, mis meil on, äh, ühtse turu struktuuri selleks, et tagada meie liidu terviklikkus ning loomulikult äh, Euroopa Parlamendile aluslepingutega antud õigused samas tuleb väga palju teha ka nende komisjoni ettepanekutega, mis on juba esitatud meil on vaja äh, krediidireitingut, äh, reitinguagentuuride osas paremaid äh, reegleid, turu, finantsturu instrumentide osas, turureeglite osas. seda kõike me saame kiiresti teha, kui me tõesti tegutseme ühiselt. meil on vaja võtta vastu ka kahene õigusloomepakett ning finantstehingute maksu osas edasi minna. meil on vaja tõhustatud, seda teha läbi tõhustatud koostööd ning me saavutame suurema solidaarsuse ainult siis, kui me oleme valmis võtma endale ka suurema vastutustunde. härra president, lugupeetud saadikud, ma mainisin ainult mõningaid kõige olulisemaid valdkondi, millele me peame eelseisvatel kuudel keskenduma. loomulikult eesistujamaa programm on palju ulatuslikum, aga ma arvan, et me peame keskenduma sellele, mida me suudame saavutada, suudame saavutada suhteliselt lühikese aja jooksul. ma peaksin loomulikult mainida ka Schengenit ja patendi küsimust. ma loodan, et mõlemas osas me leiame paremad lahendused kui need, mis nõukogus praegu arutusel on. ma loodan, et eesistujamaa on edukas, aga nad peavad olema eh, fokusseeritud ja otsusekindlad. kuus kuud möödub väga kiiresti Äh, eile me kohtusime härra Kristofiase ja härra Schulziga ja ma mainisin, et tegemist on juba seitsmeteistkümnenda eesistumisega minu ametiajal ja ma võin teile öelda, et edukad olid need eesistujamaad, kes suutsid keskenduda. nii et, et kasutagem seda kuud kuud väga tõhusalt. komisjon aitab teil saavutada äh, nii palju kui võimalik ja ma olen kindel, et parlament teeb sedasama. tänan tähelepanu eest! aitäh äh, komisjoni presidendile ja nüüd avan arutelu ja kõigepealt saab Euroopa Rahvapartei äh, nimel sõna äh, Joosep Toll. härra president, lugupeetud härra president Kristjofias, lugupeetud kolleegid, Küpros asub eesistujaks Euroopale väga olulisel ajal ma tahaksin siin meelde tuletada seda, et ähm, e, ülemkogu on kolmkümmend äh, koosolekut pühendanud majanduskriisile. kolmkümmend koosolekut ja äh, eelmisel nädalal jõuti siis äh, tegevuskavani. nii et ma tervitan eesistuja julgust ja otsusekindlust, otsuse, eesistuja peab veenma kahtekümmet kuut partnerit selleks, et lõpuks jõutaks suveräänse Euroopani, mis on lõpuks ometi ühendatud Äh, kriis on kindlasti väljakutse, aga kindlasti ka võimalus. väljakutse äh, on selles, et meie majandus peab muutuma konkurentsivõimelisemaks ja et meil on tööpuudus keskmiselt äh, üksteist protsenti. võimaluseks on see, et Äh, saab, võib, võiks ära teha selle, mida algusest peale oleks vaja teha, olnud teha, et vaja oleks ühist majanduspoliitikat, vaja oleks eelarve tasakaalu ja eelkõige pikaajaliste investeeringute poliitikat. lugupeetud president Christofias, isegi kui teie ja meie oleme äh, pärit täiesti erinevatest äh, poliitilistest parteidest, toetab meie fra-, fraktsioon teie eesistumise aja programmi ja üks sest lause, mis mulle oli eriti äh, kallis, on äh, see, et te mainisite ühenduse meetodit ja te võite meiega selles osas arvestada. Äh, nagu meie soovivad kõik, et Euroopa oleks tõhusam inimestele lähedasem ja oleks tagatud majanduskasv. vaja on tegutseda, vaja on tegutseda, kasutades ära ühisturu kahekümnendat aastapäeva sügisel, vaja on teha seda, mida tahtis teha Jacques Delors, vaja on äh, ühisturu akti äh, ellu viia, vaja on tõelist digitaalset ühisturgu, vaja on tegutseda selleks, et Äh, vähendada meie VKE-de maksukoormust. kõik need äh, meetmed toovad ma majanduskasvu ja tööhõivet. lugupeetud president, ma palun, et te võtaks need meetmed koos, vastu koos parlamendiga ja tihedas koostöös komisjoniga. Äh, väga oluline on mitmeaastase finantsraamistiku üle toim-, toimuv läbirääkimine. meie fraktsioon soovib, et asjad edeneks sellel poolaastal ja et need edeneks teadmisse, et Euroopa eelarve on investeeringute eelarve, majanduskasvu eelarve vaja on investeerida äh, kahekümne seitsmekesi äh, äh, infrastruktuuri, haridusse, teadusuuringutesse, innovatsiooni, ühtekuuluvuspoliitikasse, toiduohutusse. Te rääkisite ka toiduabiprogrammist kõige vaesematele. ka selles küsimuses toetan ma teid täielikult tegemist on tõesti usaldusväärse ja käegakatsutava vastusega kriisile. nii et Küpros eesistujariigina Äh, leiab parlamendis äh, äh, hea partneri eeldusel, et, et eelarve vastab meie vajadustele. ja ma loodan, et aasta lõpuks õnnestub meil vastu võtta ka mitmeaastase finantsraamistiku pakett. härra Peruso, ärge tehke nalja, ma tahaksin täna siin ühte teist küsimust äh, käsitleda. tegemist on selle äh, murettekitava poliitilise olukorraga Rumeenias. Vivian Reding äh, väljendas oma muret ja ma tsiteerin teda. võttes arvesse neid rünnakuid konstitutsioonikohtu aadressil selles riigis, on vajalik äh, Äh, sõltumatu kohtuvõim. Äh, meie fraktsioon jagab komisjoni muret ning eelmisel nädalal ma väljendasin ise ka oma muret äh, võttes arvesse Rumeenia demokraatia praegust toimimist. ma palun komisjonilt ja ma palun täna hommikul tõesti väga si siiralt, et me ei läheks Äh, muretult puhkusele, me peame jälgima, mis toimub äh, selles valdkonnas, nagu me oleme väl-, jälginud ka teisi teemasid. vaja on, et me järgmise kuue kuu jooksul teeksime edusamme erinevatel teemadel ning me arvestame teiega, härra president Kristofias, äh, meil on kindlasti võimalik palju ära teha, aitäh teie tähelepanu eest! aitäh kolleeg Toolile ja nüüd saab sotsiaal, sotsialistide ja demokraatide fraktsiooni nimel sõna härra Hannes Soboda aitäh, mul on väik-, üks märkus kolleeg Tooli aadressil. mul oleks äh, hea meel, kui te oleksite äh, äh, sama kriitiline Ungari suhtes, kui te olete Rumeenia suhtes, aga mis puudutab õiguste rikkumist, siis me alati toetame Euroopa õigust ja Euroopa väärtusi, ükskõik millise riigiga tegemist on. härra president, ma tervitan teid ning ma tervitan ka teie Euroopa ministrit, kes väga hästi kindlasti oma tööd teeb Äh, sest ta on väga pühendunud. Äh, tegemist ei saa olema kerge eesistumisajaga, seda me ei saa teile lubada, me saame lubada, et me aitame teil probleeme lahendada, aga kindlasti ei saa tegemist olla, olema äh, kerge eesistumisega. majanduskriis on endiselt meil teemaks. esimene, president. meil on probleem sellega, et ei ole ingliskeelset tõlget, ütleb president. I have to, I have to speak Cameron in English. behind. Uh, uh, so Die englische Kabine muss uns mal ein Signal geben, ob sie wieder einsatzfähig ist. Inglise kabiin peaks andma märku, kas nad saavad edasi töötada. ja nüüd saab äh, härra Soboda uuesti võimaluse alustada. majanduskriis jääb endiselt äh, teemaks, äh, panganduskriis on endiselt äh, olemas äh, ja ma olen nõus äh, presidendiga, kui ta ütles, et Euroopa Parlament peab olema täiel määral kaasatud äh, pangandusjärelevalve loomisse, nagu me oleme seda juba ammu lo-, nõudnud. nii, me ei tohi unustada, et Küpros on E, e, et, et neil on näiteid ka selle kohta, et isegi kui riigid ei ole Eurotsoonis, võib neil olla suuri probleeme ja et endiselt on väga palju pang-, pangandustegelasi, kes äh, spekuleerivad teiste inimeste rahaga, kes arvavad, et nad võivad tu-, turgudega manipuleerida ja et äh, selle vastu ei saa midagi teha. meil on vaja tõhusat pangandusjärelevalvet Euroopas ja seda, see tuleb luua järgmistel kuudel, vaja on ka suuremat läbipaistvust panga, pankade puhul ning tahaks rääkida ka ma, finantstehingute maksust me hiljuti võtsime suure häälteenamusega parlamendis vastu Anni Podomata raporti. ma tean, et teie riigis on skeptiline suhtumine sellesse, aga meil on vaja finantstehingute maksu, see ei lahenda kõiki probleeme, aga Te rääkisite sellest, et majanduslik ja sotsiaalne koormus tuleb jagada võrdsemalt. finantstehingute maks on üks väike panus sellesse, aga mitte väheoluline panus sellesse, et majanduslik koormus jaguneks võrdsemalt, et finantssektor annaks samuti panuse eh, kriisi lahendamisse. see on absoluutselt hädavajalik ning tahaks rääkida nüüd eelarvest. kolleeg Dool arvas, et tegemist saab olema äh, jõulukingitusega, ma loodan, et see saab olema kingitus mitte äh, ja et me ei pea jõule tähistama halva kompromissiga. Äh, nüüd räägitakse paremast kulutamisest, räägitakse ühtekuulumisest, parema kulutamise sõbrad arvavad tegelikult, et kulutada tuleb vähem ja et eelarvet tuleb drastiliselt vähendada, siis me neid ei toeta. härra Cameron arvab seda ja kui ühtekuuluvuse sõbrad arvavad, et vaja on lihtsalt rohkem raha kulutada, siis ka meie ei toeta neid. meie, sotsiaaldemokraadid, arvame, et meil peab olema eelarve, mis on tõhus, mis saab ülesannetega hakkama, mis annab panuse majanduskasvu, see on kõik täiesti õige ja loomulikult annab ka panuse tootlikkusse ja meie konkurentsivõimesse. me ei saa samal ajal raha kokku hoida ja öelda, et tehkem äh, rohkem majanduskasvu heaks ja äh, andkem selleks vähem vahendeid äh, kui Cameron tahab uut institutsiooni, siis ta loomu-, luua, siis ta loomulikult tahab, et selle jaoks ka raha antaks, aga kui ta, kui vaja on ühtekuuluvust edendada selleks, et majanduskasv edeneks, ükskõik, kas tegemist on Poolaga, Leeduga või mõne teise riigiga, siis tahetakse teha suuri eelarvekärpeid ja sellele me ütleme küll ei, see ei ole asjakohane. me ei, me ei, peame ütlema, et äh, et meil on vaja uusi investeeringuid. Äh, mul on väga hea meel, et Prantsusmaal on liigutud, e-, e-, distantseerutud sellest äh, eelarvekärbete retoorikast ja et äh, on aru saadud sellest, et eelarve peab olema piisavalt suur selleks, et anda panus majanduskasvu ning äh, selles mõttes sooviksin ma tõesti, et me saaksime majandus, äh, jõulukingituse. mitte parlamendi jaoks, mitte komisjoni jaoks, vaid seda on vaja Euroopa rahva jaoks, kellel on tõesti väga suuri probleeme ning tegemist on piirkonnaga, kus on väga palju probleeme, me Küprose eesistumise ajal jõuame väga lähedale Lähis-Ida kriisipiirkonnale, me teame, et Küprosel on väga head sidemed Lähis-Ida riikidega ja et neid ka kasutatakse ning viimane märkus puudutab Türgit ma olen Türgi sõber ja mul on väga kahju äh, sellest, kuidas äh, Türgi käitub äh, Küprose suhtes. Küpros on Euroopa Liidu eesistuja, kui Türgi boikoteerib Küprost, siis ta boikoteerib Euroopa Liitu. meie jääme truuks ühendatud Küprose visioonile, kus saavad nii kreeklased kui türklased koos elada. mõlemad kuuluvad eurooplasse, Euroopasse ja see jääb meie visiooniks, aitäh aitäh ja nüüd saab liberaalide ja demokraatide alliansi nimel äh, sõna härra Watson. president Kristofias, teie riik ei saa juhtida Euroopa Liitu ei oma suurusega jõu poolest, nii et, et te peate juhtima eeskujuga juhtige eeskuju ka majanduskasvu vallas, kasutage Euroopa Liidu mõju selleks, et taasühendada Küprose rahvas. majandusteadlased ütlevad, et see suurendaks kaheteist tuhande euro võrra iga teie saare pere jõukust juhtige eeskuju vallas võitluses kuritegevusega, sekkuge sellesse keerulisse eh, intriigi korrumpeerunud Küproni jurist, Küprose juristide ja kinnisvaraarendajate vahel, kes jätavad su suvekodude omanikud nende pensionisäästudest ilma. juhtige eeskuju ka teistes valdkondades Ähm, ärge pa-, laske fossiilkütustel panna end unustama oma saared looduslikke varasid, päikest ja tuult. ärge pantige oma saart Moskvale, ärge vältige dialoogi Ankaraga Teie juhtimisel toimuvad eelarvekõnelused, samuti arutatakse Euroopa teedkaardi, teekaardi aastast kaks tuhat viiskümmend. ühendage need, investeerides kogu Euroopas taastuvenergiasse ning vähendades sõltuvust Venemaa gaasist. Teie juhtimisel toimuvad ka Euroopa Liidus kõnelused pankade järelevalve ja riigivõla üle. kasutage Euroopa Keskpanka ja Investeerimispanka selleks, et aidata nõrgematel liikmesriikidel jälle maksujõuliseks muutuda Äh, te rääkisite paremast Euroopast meie lastele ja lastelastele, siis peate kõnelema Türgiga ärge äh, ignoreerige meie kaaskodanike muret, kes elavad okastraatide tagas. Äh, nagu minu valijad Gibraltaris äh, on nad silmitsi sellega, et nad lihtsalt unustatakse. Neid äh, veavad alt Euroopa Liidu aluslepingute valvurid, kes on liiga arad selleks, et äh, keerukatele vast-, vastastele vastu astuda. nelikümmend aastat tagasi ühelt teiselt Vahemere saarelt pärit äh, luuletaja äh, George Mustakis kirjutas, et äh, Vahemerel on okastraadiga ümbritsetud saared ja vanglasõnnad. Äh, me ei äh, parasta, kui teil ei õnnestu saavutada rahu ja saaba-, vabadust Süürias või teistes Vahemere lõunakalda riikides, kuigi te peaksite seda üritama. aga te saate vabastada oma saare okastraadist ja vanglamüüridest ja taastada selle, mida üks luuletaja nimetas ilusaks suveks, mis ei karda sügist. Graham kallis kolleeg Graham, härra Kasuliides sooviks teile küsimuse esitada, olete nõus? jah, palun, härra Kasuliides. härra Watson, kas teile ei tundu, et pöördudes kriitiliselt eesistujamaa poole, mis pole veel tegutsemagi hakanud, ei ole objektiivne ja õiglane. kas teile ei tundu, et see krii-, eriti veel, et see kriitika on pärit inimese suust, kes esindab koloniaalriiki, kes otseselt vastutab selle saare lõhestamise eest jaga ja valitse poliitika eest. härra Watson, härra Kasuliides, mina ei kaitse kõiki, mida, kõike, mida minu riik koloniaalajal tegi aga ma ei usu, et minu riiki saab süüdistada Küprose saare probleemides. ma ei kritiseeri Küprost, ma palun eesistujamaad, et ta kasutaks Euroopa Liidu mõju selleks, et lahendada mõningaid tõsiseid probleeme, mis teie ees Küprosel endiselt seisavad. ma loodan, et sellest on kasu, väga palju on veel teha ja ma soovin härra Kristofiasele igati edu selles ettevõtmises suur tänu ja nüüd Roheliste fraktsiooni nimel saab äh, sõna proua Rebecca Harms, palun. suur tänu, härra president. pärast seda, kui esimeste konverents käis Küprosel selleks, et eesistumist ette valmistada, jäin ma veel ka üheks päevaks Nikosiasse selleks, et tutvuda linnaga, mida ma siiamaani tund-, tundnud. käisin arheoloogiamuuseumis ja olin vaimustunud sellest äh, äh, suure kultuuripärandi ilust ja kui siis uuesti oli nii-öelda reaalsusesse tagasi jõudnud ja jalutasin linnas, äh, läksin ka mitu korda üle piiri, seal, kus oli võimalik üle piiri minna ja mind šokeerisid äh, need vastuolud, mida Küprosel on ikka veel näha ma ei ole nüüd võib-olla nii äh, pädev, et rääkida sellest kõigest, mida poole aasta jooksul tuleks nüüd ära teha, aga ma tahaksin avaldada seda soovi, mida kants-, mida esitasid ka väga paljud minu kolleegid juba Nicosias. eesistumisperiood toob endaga kaasa selle, et Euroopa pöörab oma silmad äh, Küprose poole ja me peame kõik hoolitsema selle eest, et see vääritu äh, ja ammu juba ajaloo hõlma vajunud konflikt lahendatakse, on kõikide küproslaste huvides, nii Kreeka kui Türgi küproslaste huvides. ma tean otse loomulikult, et eesistumisperiood algab väga raskel ajal. Need arutelud ja ka tüli ülemkogu järelduste üle kestavad, ma ei tea, kas meil ongi kriisi ajal olnud sellist ülemkogu, mille tulemused äh, turgudel nii väikest mõju avaldasid äh, intressid on lakke tõusnud, intressikoormus on suurem kui enne ülemkogu, seda tuleb hinnata, nii et teie eesistumisperiood algab ajahetkel, mil täiesti ilmselgelt on ära unustatud, vähemalt nõukogus, et Euroopa Liit toimub, toimib ainult siis, kui tegutsetakse üheskoos ja vastutusrikkalt on väga palju riigipead ja valitsusjuhte, kes kodus löövad pigem parteipoliitilist trummi, kui käituvad eurooplastena ja mulle tundub, et nad ei ole oma vastutusest teadlikud. ma tean, et teie ees seisavad tõesti suured väljakutsed, kõik jälle uuesti ühise laua taha tuua. ma arvan, et sellel hetkel, kui Troika avaldab oma uue Kreeka aruande, on see ka Küprose teie riigi jaoks väga tähtsaks või see eksistentsiaalseks hetkeks, kui vastuõla ja vastuolud nõukogus tuleb selleks ajahetkeks kõrvaldada. mulle valmistab suurt muret selle uue Kreeka aruande mõju ja otsused, mis selle järel vastu võetakse, ehk et see, mis on, see, mis nõrgal jääl ülemkogul vastu võeti, siiski läbi kukub see resolutsioon ülemkogu kohta, mille meie täna vastu võtame, tegelikult näitab kätte selge suuna selle kohta, mis veel selle suve jooksul ära tuleb teha. ja härra Kristofias, lõpetuseks tahtsin öelda, kuna sain aru, et teie jaoks on õiglus väga tähtis nii poliitiku kui inimesena, tahtsin siis lisada, et kuigi ma täpselt tean, millised on need struktuuriprobleemid pangandus ja finantssektoris, tuleb äh, Kreeka, Küprosel tegeleda siiski maksuparadiisi, maksupettuse, maksudest kõrvalehoidmise äh, probleemiga. Te saate edukad olla eesistujana ainult siis, kui te hoolimata oma probleemidest ka nende küsimustega tegelete. suur tänu, proua Harms ja nüüd saavad konservatiivide nimel härra Källanen sõna. Let me first kõigepealt ma tahaksin tänada president Kristofiast tänase sõnavõtu eest ja tahaksin teda tänada tervituse eest, mida ta on äh,, selle eest, kuidas ta meie fraktsiooni vastu võttis, kui me Küprosel käisime. me hindame konstruktiivseid kohtumisi tema ja tema valitsusega. on loomulikult selge, et poliitilises plaanis meil väga palju ühist ei ole, aga igatahes me hindasime tema külalislahkust ja viisakust. ja samuti oleme nõus Äh, sellega, mida eesistujamaa ütles eesis oma prioriteetide kohta, selle kohta, et paljud kodanikud ei näe Euroopa Liitu olulisena, Euroopa Liit peab muutuma tõhusamaks ja olulisemaks. meie fraktsiooni seisukoht on selge. me ei taha, et Euroopa Liit läbi kukuks, aga kui Euroopa Liit jätkab äh, mineviku tegevuse kavaga, siis äh, ta paratamatult kukub läbi. tahaksin öelda president Barrosole, et mind üllatas tema eilne vihapuhang siin parlamendikojas Äh, kui ta ütles, et äh, meile valmistab mõnu see, millised probleemid euro ees on, see on absurdne. kas ta tõesti usub, et meile meeldib, et me näeme nii paljusid inimesi kannatamas teie poliitilise projekti tõttu? ma olen väga palju äh, pakkunud, palju kordi pakkunud välja valikuvõimalusi euroalale kas tõhus rahandusliit või euroala vähendamine, suuruse vähendamine, praegu üritate te liikuda poliitilise juun-, liidu suunas ilma fiskaalliiduta, mida tegelikult vaja on. ning minu arvates on täiesti mõistlik, et me lööme häirekella selles osas, mida see tähendab paljude riikide demokraatia jaoks. kas euro jääb alles või ei, minu jaoks on oluline see, et need riigid, kel oli tervet mõistust euroalast välja jääda, et neid ei kahjustaks seitsmeteistkümne üheteistkümne liikmesriigi otsused äh, sügavama integratsiooniga edasi minna, kui nad tõepoolest seda soovivad. aga äh, loomulikult äh, ühisturg on endiselt kahekümne seitsme liikmesriigi ühisosa, see on üks asi, mida me kõik toetame ja mul oli väga hea meel, et Küpros eesistujamaana on öelnud, et üks nende ambitsioonidest on selle siseturu süvendamine ja selles osas me toetame teid täielikult eesistujamaa äh, viib lõpule ka läbirääkimised kapitalinõuete direktiivi osas. eile äh, äh, osana oma kriitikast juhtis president Barroso täiesti õigesti tähelepanu, et Ühendkuningriik Tšehhi vali-, endine sotsialistidest valitsus äh, lubas pankadele suurt toetust, aga ma leian, et pangad peavad olema piisavalt kapitaliseeritud ja sellised asjad ei saaks enam korduda. ja miks üritab komisjon ikkagi äh, lahjendada neid kohustusi, mida Euroopa Liit äh, Baselis võttis seoses kapitalinõuete direktiivi rakendamisega? minu fraktsioon ja Ühendkuningriigi valitsus toetavad rangemat pankade reguleerimist, rangemat kui teie komisjon. me tahame hoolitseda selle eest, et maksumaksjatel ei tule enam iial panka edukasid päästa. ning äh, äh, kõneldes nüüd lühidalt mitmeaastasest finantsraamistikku, äh, mind ikkagi hämmastab, kuidas komisjon saab peale suruda säästumeetmeid liikmesriikidele ja samas nõuda Euroopa Liidu eelarvesse üha rohkem raha. näib, et kõik peavad kulusid kärpima, välja arvatud Euroopa Komisjon mõte, et rahaga lahendatakse majandusprobleeme ja need lihtsalt niimoodi kaovad, on doktriin, mille paikapidavuses, paikapidamatust näitasid juba tuhande üheksasaja seitsmekümnendat aastat, kui me toomime tõesti kvaliteeti ja lisandväärtust, paremat, paremaid kulutusi, mitte äh, rohkem kulutusi, siis me tegelikult igatahes toetame. suur tänu, härra Kelenen ja nüüd äh, kuue fraktsiooni nimel proua Zimmer, palun härra president, lugupeetud nõukogu eesistuja, härra Kristofias. minu ja minu fraktsiooni jaoks on täna eriline hetk tervitada teid siin oma uuel ametipostil nõukogu eesistujana. ja meil on väga hea meel, et esimest korda Euroopa Liidu ajaloos seisab Euroopa Liidu eesotsas keegi, kes seisa-, kes on meie poliitilise perekonna liige Te astute Euroopa Liidu etteotsa hetkel, mil Euroopa Liit seisab suurte väljakutsete ees. meil tuleb paika panna kurss, mis otsustab selle üle, kas Euroopa Liidul on tulevikku või, ja see oleks minu arvates suureks äh, läbikukkumiseks, kui, äh, või Euroopa Liidust saab siis kõigest äh, joonealune märkus äh, äh ajalooraamatutes Teie valitsus ja teie riik on öelnud, et te olete väga hästi ennast selleks äh, eesistumisperioodiks äh, ette valmistanud. ja te teate, kui suured on need ülesanded ja vastutus, aga te näitasite ka väga selgelt, et te soovite teadlikult valitsejate tähelepanu pöörata inimeste olukorrale ja ma võin teile kinnitada, et äh, mid-, kõik, mida ma viimastel aastatel olen kuulnud, äh, siis on see esimene kord, kus tõesti mõni poliitik seda ka ütleb, selliseid sõnu äh, olen juba palju varem tahtnud kuulda, et öeldakse, et me räägime siin inimestest, räägime nendest, kes ei vastuta kriisi põhjuste eest, aga kannatavad kõige rohkem selle all. on väga raske sellist lähenemist ka tõesti rakendada. ma arvan, et me oleme väga palju võitnud ja ma olen kindel, et te seda ka teete, kui te julgustate inimesi oma eesistumisperioodi jooksul oma õiguste eest võitlema ja et te aitate kaasa sellele, et nõukogu ja Euroopa institutsioonid saavad ka sellest ülesandest aru. me räägime ikka jälle eurost ja euro stabiilsusest ja sellest, et euro on Euroopa Liidu ja euroala toimimiseks väga tähtis, kuid tegemist on kõigest meetmega, olid poliitilised tingimused, mis pandi paika. mitte kunagi ei saa olla Euroopa Liidu eesmärgiks äh, euro toimimise nimel lasta inimestel nälgida, tervishoiusüsteemidel kokku kukkuda ja nii edasi. siin on midagi pea peale pööratud, see ei olnud see, mis saaks olla Euroopa Liidu eesmärgiks. ma toetan seda teie nõudmist äh, toetada sotsiaalset ühtehoidmist, solidaarsust erinevate liikmesriikide, aga ka erinevate rahvastikurühmade vahel. Euroopa Liit ei tohi ennast näha kas meetmena või teatud väikese ühiskonnakihi äh, ruuporina või isegi mitte käituda niimoodi. ja viimane punkt, mille juurde tahtsin tulla, selleks, et toonitada seda, et kõik, mis on teie prioriteedid, on ka meie jaoks tähtis. ja et me toetame neid punkte. palun tehke midagi ära selleks, et inimesed ei peaks kartma hirm on demokraatia jaoks kõige kehvemaks nõuandjaks ja ma arvan, et äh, nii mõnigi otsus äh, viimastel kuudel ka valimiste jooksul äh, Kreekas või ka referendumil Iirimaal olid valitsetud hirmust ja kui valitsused äh, aitavad kaasa sellele, et inimestel on hirm vabalt otsustada, siis ei ole see kuidagi hea Euroopa Liidu tuleviku jaoks. edu teile teie töös! suur tänu, proua Zimmer ja nüüd EFT fraktsiooni nimel äh, proua Tsavela, palun. lugupeetud äh, president, lugupeetud president Kristofias, me tervitame teid ja me soovime teile teie eesistumise jaoks kõike head. Küprose eesistumine algab oluliste poliitiliste arengute keskel Euroopa Liidus. pärast juuli tipp, juuni tippkohtumise otsust mm, tuleb edendada pangandusliitu ja poliitilist liitu paljud võib-olla ei tea, et äh, see väike riik äh, Küpros, et seda iseloomustab see, et inimesed on väga ratsionaalsed äh, ja sa-, toimivad samas distsiplineeritult ning julgelt. Küpros on kõnelenud Iisraeliga energiasõltumatuse tagamiseks Ähm, sellepärast et seal äh, rannikul avastati gaasivarud, me äh, toimisime pragmaatiliselt ja julgelt, äh, pidasime kõnelusi Iisraeliga, üritasime säilitada ka naabritega häid suhteid ja säilitada Küprose energiajulgeolekut, see on hea näide sellest, kuidas energeetikasektorit on võimalik kasutada vahendina äh, Eh, säilitamaks rahu ja stabiilsust. ma tahaksin veel kord korrata ja seda on siin juba varemgi öeldud, et vajalikud on head eh, si-, sidemed, vaja on kasutada Küprose häid sidemeid paljude teiste riikidega, eelkõige Araabia riikidega. aitäh ja nüüd saab eh, sõltumatute nimel sõna proua Sinclair aitäh, president. Äh, mul on väga hea meel teiega kohtuda Nikosias kahe tuhande üheksandal aastal ja ma tahaksin teid tänada selle eest, et te üritate Küprose probleemi lahendada, probleem on kaua juba lahendust oodatud. ja ma loodan, et, et Türgi, see Türgi valitsus teid ei tunnista eesistujana, on midagi, millele me peaksime siin kojas tähelepanu juhtima. ja võib-olla Euroopa Liit peaks ära võtma kandidaadi saatuse Türgilt, sellepärast et Türgi on näidanud, et nad ei taha suhelda Euroopa Liiduga. Te kõnelete, et, et väga oluline on demokraatia edendamine, aga te saite oma hariduse Venemaal ja te näete, kuidas Venemaa tuuma ei ole mitte rohkem demokraatlik kui see koht siin. Äh, ja äh, härra Barroso komisjon äh, ka väidab, et siin on tegu demokraatiaga, aga tegelikult ju nii ei ole. Te juhtisite tähelepanu sellele, et tööliste seisukord on väga raske. Te äh, Ateenas äh, äh, äh, kasutati orjasid ja teie ideoloogia kommunistina on võib-olla ei aita teil just kõige paremini töölisi kaitsta. kuidas te kaitsete neid nende säästumeetmetega, mida Angela Merkel ja ülejäänud Euroopa meile peale surub? kindlasti olete minuga nõus, et, et Euro Euroopal ei ole tulevikunägemust Äh, ja see Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia on täpselt samasugune kui Lissaboni strateegia, mis pidi meid tegema kõige dünaamilisemaks ja teadustepõhisemaks majanduseks kahe tuhande kümnendaks aastaks, aga ei teinud. Äh, te ütlesite, et me, meil ei maksa Küproselt äh, väga palju oodata, ega me ei ootagi. aitäh ja nüüd saab Euroopa Rahvapartei fraktsiooni nimel sõna saadik Kasulides. aitäh aitäh, härra president. Küpros äh, võtab eesistumise üle, olles kindlalt otsustanud ja väga veendunud selles, et äh, et äh, saab edendada mm, neid väljakutseid. lugupeetud president, te selgitasite meile oma eesistumise aja prioriteete, mitmeaastane finantsraamistik, ühine varjupaigapoliitika ühine merenduspoliitika, riigihanked ja nii edasi. ning kohtumine, välisministrite kohtumine ja Araabia liiga kohtumine peab äh, tõestama äh, et teie huvi Araabia kevade vastu on väga suur ning te tegelete edasi laienemisega, muuhulgas ka Türgi liitumisprotsessiga ning ma olen veendunud selles, et te saate kõiki neid teemasid edendada objektiivselt ja erapooletult. mul on väga kahju Türgi suhtumise pärast teie suhtes Euro Türgi ei austa Euroopa institutsioone. eesistuja kuulub Euroopa Liidu institutsioonide hulka, tegemist ei ole siin äh, üksikute riikide ja nende kahepoolsete suhetega. iga eesistuja peaks äh, oma siseriiklikud probleemid kõrva, kõrvale jätma ja keskenduma Euroopa probleemidele ja te olete lubanud äh, nii ka toimida aga Türgi nüüd esineb ähvardustega erimajandustsooni äh, kasutamise osas ja üritab äh, tähelepanu eesistumiselt kõrvale juhtida. Te mm, peate äh, näitama, et te olete usaldusväärne partner ning eesistumise aja edukus on piisav vastus Erdogani äh, Äh, väidetele, et äh, Küpros ei ole täisväärtuslik riik, et tegemist on pooliku riigiga ja et äh, te olete vilets eesistuja. eesistumise aja algus kattub kahjuks Euroopa pankade rekapitaliseerimise tähtajaga, aga tegelikult äh, oli äh, seitsmekümne neljandal aastal, kui Türgi äh, sisse tungis, äh, majanduslik olukord veelgi hullem ja teil õnnestus siis hoolitseda majandusliku ime eest ja kindlasti õnnestub see veel uuesti. proua kolleeg Sinclair, kas te soovisite härra Kasuliidisele küsimust esitada, palun? aitäh! ma tahtsin küsida, et miks rünnak Ühendkuningriikide vastu oli õnn-, äh, õigustatud, minu riik on eraldanud äh, kümme miljardit äh, IMF-i tagatistena tema riigile, meie väed on Küprosel ja nende seal pidamine maksab väga palju ja kui neid seal ei oleks, siis Türgi oleks tuhande üheksasaja seitsmekümne neljandal aastal läinud palju kaugemale. me, me räägime siin ju tulevikust, mitte minevikust, kuidas on siis Austria-Ungari Ungari eh, impeeriumiga, Saksamaa ja Portugali koloniaalimpeeriumitega. kas te tahate rääkida tulevikust või minevikust? palun, härra Kasuliides kuna eh, Briti eh, sõjaväefaasid on Küprosel, peaksid suhted meie vahel olema tõesti head ja ma loodan, et kommentaarid Suurbritannia rahva rahva esindajatelt eh, ei peaks meenutama enam jaga ja valitse poliitikat, sest see on viinud just Küprose lõhenemiseni ja selle eest britid osaliselt vastutavad. suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel, eh, sotsiaaldemokraatidest härra Mavro Nikolas, palun. suur tänu, härra president, ka mina tahaksin Küprose Vabariigi presidenti meie kojas tervitada ja talle öelda, et tema avaldus Küprose eesistumisperioodi tegevuskava kohta on tõesti progressiivne ja väga selgelt toob välja Euroopa Liidu kõige tähtsamad probleemid, eriti just majanduskriisi. ta soovib, et probleeme lahendatakse edumeelselt ja demokraatlikult ja ta ka ütles selgelt, et äh, te, kriisist ei tule me välja ainult rangete kärpekavadega. ta ütles, et tuleb võidelda tööpuuduse vastu ja hoolitseda majanduskasvu eest ning luua uusi lootustandvaid poliitikaid, mis näitaksid ka selgelt, kuidas kriisist välja tulla. ja ta rääkis ka demokraatiast, õiglusest, sotsiaalsest ühtehoidmisest. Need on Euroopa Liidu põhiväärtused, mis tõid endaga kaasa selle, et äh, Küprosel üldse oli võimalik Euroopa Liidu eesistumine üle võtta ja nüüd tuleb meil hoolitseda selle eest, et meie oma perekondades korra majja lööksime ja rohkem Euroopat võimaldaksime. see on eesmärk, millele on pühendunud ka Küpros Euroopa Liidu eesistujariigina. Te ei rääkinud äh, täpsemalt äh, Küprose küsimusest. paljud on käinud küll Küprosel, kui ja nägid, milline on seal reaalsus. tegemist on jagatud pealinnaga, viimase jagatud pealinnaga kogu maailmas. ja oli näha ka äh, sõjaväe selget kohalolu, nelikümmend viis tuhat okupa-, okupatsioonijõu sõdurit äh, kes peaksid Türgi küproslasi kaitsma saja tuhande Küprose, Kreeka küproslase eest, kuidas seda küsimust äh, lahendada? Türgi ei ole Küprose vabariiki tunnustanud ja praegusel hetkel seega ei tunnustada ka äh, Küprose vabariiki kui Euroopa Liidu eesistujariiki. siin lähtutakse koloniseerimisest, mis võib ohu alla seada ka demokraatia. meil on seitsesada tuhat äh, asustatud äh, ja see ei ole olukord, mille, millega me saaksime leppida. härra Watson äh, tegi näo, nagu küproslased oleksid nõus praeguse, oleksid süüdi praeguse olukorra tekkimises milline on praegu olukord Türgi liitumisega, kas seal jätkatakse samamoodi nagu siiamaani? aitäh ja järgmisena proua Wikström. Küpros eh, on praegu välja töötanud väga aruka eesistumise tegevuskava ja ma soovin teile edu selle tegevuskava ellurakendamisel Euroopa Liidu institutsioonid on Euroopa Liidu kodanikele lubanud, et et töötavad välja ühise Euroopa asüülisüsteemi enne aasta lõppu. see tähendab väga suurt vastutuskoormat ka Küprosele see suur ülesanne on just nimelt Küprose õlul. mul on, ma usun täielikult, et Küpros eesistujamaana suudab selle ülesandega toime tulla aga selle ülesande edukas ellurakendamine nõuab meie äh, ühist koostööd. mina olen Dublin kahe raportöör ja me oleme väga lähedal kokkuleppe saavutamisele, aga meil on endiselt vaja väga tõhusat koostööd just nimelt selleks, et me suudaksime täita need lubadused, mida oleme andnud oma kodanikele me oleme väga lähedal ajaloolise kokkuleppe saavutamisele Äh, ka Euroopa patendi vallas äh, pärast nelja aastakümmet äh, läbirääkimisi peaksime me ometigi suutma anda Euroopa leiutajatele võimaluse omada Euroopa patenti. see tähendab, et nad saaksid oma leiutisi ühes kohtus kaitsta. niisiis me peame vaatama, kuidas me suudame paremini otsuseid langetada, me peame olema paindlikumad, see kehtib kõigi osapoolte kohta ja kui Küprosel eesistujamaana õnnestub seda teha, siis meie tulevikus mõtleme Küprosest kui väikesest, aga äärmiselt oluliselt riigist, mis on teinud väga palju Euroopa jaoks kriitilisel ja olulisel ajahetkel. suur aitäh! Äh, das Wort hat jetzt für die Fraktion der Grünen Philipp Lambert. ja nüüd saab Roheliste fraktsiooni nimel sõna Philipp Lambert. aitäh, härra president. president Kristofias, tere tulemast mina pöördun teie poole kui üks kahekümne seitsme nõukogu, Euroopa Nõukogu liikmest, ma kuulasin härra Van Rompuyt eile ja kui ma vaatan nõukogu tege-, tegevusi, siis on mul tege-, mulle tundub, et meil on siin tegu lõhenenud isiksusega ja halvimal juhul on tegu silmakirjalikkusega äh, äh, nõukogu ütleb, et me soovime eelarvet, aga siis võitleb küüne ja hammastega tõsise eelarve vastu, omavahendite vastu Äh, omaenda komisjoni vastu. me ütleme, et me soovime fiskaalliitu ja siis äh, võitleb nõukogu küünte ja hammastega mis tahes maksude harmoniseerimise vastu. maksukonkurentsi dogma on ikka endiselt õhus ning nõukogu samal ajal endiselt moka otsast kiidab äh, maksuliitu Äh, möödunud äh, nädalal nõukogu äh, kangekaelselt keeldus igasugustest piirangutest riskikapitalifondidele, ei tahtnud takistada neid maksuparadiisisse investeerimast ja see kõik juhtus möödunud nädalal. ma arvan, et liikmesriigid, kus on maksuparadiise, on kõik selle taga ja kui nõukogu räägib, et meil on vaja rohkem demokraatiat, rohkem demokraatlikku aruandekohustust, vaadake möödunud nädalast Van Rompuy dokumenti Äh, me peame ületama demokraatia lõhe Euroopas, jah, ja me kõik kiidame parlamenti, te kõik kiidate parlamenti, aga kui ma näen teie tegusid, siis iga tegu üritab parlamendist mööda hiilida kui te loote võlalunastusfondi, siis see on äh, riikidevaheline, parlamendil pole sõnaõistu, kui meie tegeleme majandusjuhtimisega, teie sõlmite fiskaalleppe, mis läheb parlamendist mööda. kui teie tahate lüüa panga, luua pangandusliitu, siis jällegi viisil, mis läheb Euroopa Parlamendi volitustest mööda. minu küsimus äh, on järgmine, millist nõukogu palet me järgmise kuue kuu jooksul näeme, doktor Tšekilit või Mr Haidi? aitäh ja nüüd äh, saab sõna härra Zahradil ECR fraktsiooni nimel. lugupeetud äh, president Kristofias, meie riigid äh, liitusid äh, Euroopa Liiduga üheaegselt ja seetõttu on mul väga hea meel, et jälle üks uus Euroopa Liidu liikmesriik on saanud eesistujaks. tegemist on äh, väga mm, huvitava riigiga mitmes mõttes, näiteks geograafilises mõttes. me käisime hiljuti Küprosel, me kohtusime teiega, teie ministritega, teie välisministri ja siseministriga ja see kõik jättis meile väga hea mulje. Te olete hästi ette valmistatud ja ma tahaksin teid veel kord tänada selle külaskäigu ja mm, vastuvõtu eest, et te olite valmis meiega kohtuma. Te rääkisite poliitilisest liidust. meie suhtume sellisesse poliitilisse liitu väga skeptiliselt. me ei arva, et see oleks hea lahendus. me arvame, et see ei oleks õige samm. ja ma ei ole nõus härra Barrosoga ja kahjuks ka selle parlamendi enamusega. enamus arvab, et see oleks hea lahendus, aga mina ei arva Te rääkisite ka solidaarsuspõhimõttest. me peame tähele panema seda, et see põhimõte ei viiks selleni, et Euroopa Liidust saab riik, kus äh, toimub raha ümberjagamine ühest riigist teise. see tekitaks tugevamat, tugevamaid pingeid rahvaste vahel. ja seda tuleb arvesse võtta võtta ka uue finantsraamistiku ettevalmistamisel, mille eest te nüüd vastutate. Te näitasite, et te olete väga realistlik ja pragmaatiline, see näitas, see tuli ilmsiks teie vaadete puhul maksudesse või finantssektori reguleerimisse. Te saate nende küsimuste puhul arvestada meie toetusega, me ei ole, me, me ei vaja finantstehingute maksu, me ei saa, me ei taha kõrvaldada konkurentsi Euroopa Liidus, me tahame säilitada konkurentsi selleks, et Euroopa Liit jääks äh, tegutsemisvõimeliseks. ma tahan, sooviks äh, soovida teile väga palju edu ja loodan, et äh, teie eesistumine kujuneb edukas. härra Hadži Georgiev, palun jah, tere hommikust! ka mina tahaksin kõigepealt Küprose Vabariigi presidenti Euroopa Parlamendis tervitada. Küpros on väike Euroopa Liidu liikmesriik. mis puudutab meie territooriumit, siis meie territoorium on kümnendik väga paljude riikide territooriumist ja kui me võrdleme ennast Berliiniga elanikega, siis meid on äh, veerand nii palju ja Londoniga siis kõigest kümnendik ja samal ajal on terve osa meie saarest okupeeritud ja kui selline riik ei saa kõikide teiste liikmesriikide ja parlamendisaadikute toetust, siis ei saa me seda riiki kui võrdsete õigustega riiki vaadelda. see tähendab seda, et Küprosel on vaja meie kaitsekilpi, Euroopa Parlamendi kaitsekilpi ning me soovime, et väga selgelt äh, reageeritaks ka Türgi avaldustele. Türgi ütleb ikka ja jälle, et ta ei soovi Küprose kui eesistujariigiga mitte mingeid kontakte ja ainus reaktsioon sellele saab olla, et komisjonil ja nõukogul ei ole mitte mingeid kontakte Türgiga, niikaua kui ta käitub äh, nagu siiani meil on tegemist kriisiga, mis on meie inimesed tühjaks imenud. turud on ohjeldamatud, finantssektor on kaasa aidanud sellele, et äh, puudujäägid üha suurenevad ja inimesed vaesustuvad. seepärast tuleb ka Küprose prioriteete toetada, eriti just vaesusevastasest võitlust äh, Vahemereäärsete riikide, Vahemereäärsetes riikides äh, äh, rahu tagamist ja nii edasi. suur tänu järgmisena, proua Morganti. Äh, president, ma tahaksin kõigepealt soovida teile kõike head teie eesistumiseks. olukord pole sugugi lihtne ei finantsvallas ega ka poliitika vallas. ma võin teile kinnitada, et mina ja minu erakond toetavad teid igati, võid ja me ei lase Türgil teile survet avaldada. Euroopa peab kaitsma oma, kaitsma oma huve ja praegu me teeskleme, et me ei näe, mis Küprosel toimub mina külastasin mõned kuud tagasi Küprost, ma nägin oma silmadega äh, seda äh, Äh, mida Türgi sissetungijad Küprosel on teinud. Küpros tuleb sellest kriisist välja aidata. Äh, äh, Euroopa on Türgile eraldanud ligemale viis miljardit ja see on riik, mis, kus majandus kasvab väga kiiresti me andsime veel hiljuti kaks miljardit eurot krediiti Türgile, võib-olla peaksime hakkama hoopis oma liikmesriike aetama ja aitame mitte riike, kes tahavad neile lõppu teha proua Bertmann, palun. kallid kolleegid, tahaksin õnnitleda president Kristofias ja tema kolleege väga suurepärase ettekande eest. tegemist on väga olulise verstapostiga ajaloos, üks väiksemaid ja noorimaid liikmesriike Euroopa Liidus võtab oma õlule sellise ülesande Euroopa Liidu jaoks väga raskel ajal Teie programmi kaks osa on äärmiselt oluline, keskendumine kodanikele ja mitmeaastane finantsraamistik. praegustel väga keerulistel aegadel tuleb tõesti Euroopa Liidu kodanikud asetada kõige tähtsamale kohale selleks, et meil oleks tugev Euroopa Liit, mis suudaks maailmas konkureerida. kui me räägime Türgi ohule Äh, siis Euroopa Liit peab olema ühtne, kõnelema ühe häälega ka selles küsimuses. me peame väga selgelt mõistma, mõista andma, et, et kõik otsused tuleb täita Euroopa väärtustest ja seadustest tuleb kinni pidada ja me peame kõik hukka mõistma äh, selle, et Euroopa Liidu kandidaatriik äh, niimoodi käitub, nii et, et, et toetame ühiselt oma eesistujamaad, aitäh! suur tänu, proua Wertmann ja nüüd Rahvaparteis pärast, äh, härra Marinescu. suur tänu, härra president. järgmised kuus kuud teie eesistumisperioodi jooksul on Euroopa Liidu jaoks väga tähtsad teie õlul on suur vastutus ja samal ajal loodame me kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta siiski hästi lõpetada. kõige tähtsamad äh, projektid ongi mitmeaastane finantsraamistik ja horisontaalsed projektid. Teil ei ole mitte mingit korralikku pärandit, mille te saaksite üle võtta. me, siin nõukogu räägib kogu aeg tööhõivest ja majanduskasvust, kuid eelarvest ei ole mitte midagi räägitud kuigi eelarve on see, millega oleks võimalik tagada majanduskasvu kui ka tööhõivet. Küpros on keskendunud äh, horisontaalsetele poliitikatele, mida võetakse vastu kaasotsustusmenetlusega. Teie ülesandeks eesistumisperioodi jooksul on alustada arutelusid parlamendiga uuesti selleks, et meil oleks võimalik äh, Euroopa Liidu eelarve vastu võtta. Teie ülesandeks on vahendada vahendada ka nõukogu ja parlamendi vahel ka Schengeni raamistikus. liikmesriigid, kellel on Euroopa Liidu välispiir, ütlevad, et e-, e-, blokeerivad tihti investeeringuid ja teil on vaja need probleemid lahendada härra Svoboda mainis siin Ungarit, äh, kui räägitakse Rumeeniast. ta on demokraatliku fraktsiooni juht äh, Euroopa Liidus ja ta peaks teadma, mida tähendavad demokraatlikud väärtused. seda ka Rumeenias ja ka Ungaris ja ka Austrias. Rumeenias ei ole mitte mingit poliitilist võitlust, ei olnud seda ei eelmistel nädalatel ega ka järgnevatel nädalatel kõrge kohtu otsustest ei peeta kinni, on siin on tegemist väga raskete rünnakutega, demokraatia vastu olukorda tuleb äh, analüüsida ja siis võidelda demokraatia eest. suur tänu ja järgmisena härra Kohverati. Signor Presidente Christofias, quello che l'aspetta on see härra Kristofias. Teil seisavad ees väga rasked kuus kuud. Teil on üks absoluutne prioriteet ja selleks on majanduskasv. finantsstabiilsus on ka oluline, aga sellest ei piisa, et anda vastus nendele miljonitele Euroopa kodanikele, kes täna elavad ebakindlates oludes ja nende olukord võib veelgi hullemaks minna. majanduskasv Äh, ei tähenda ainult investeeringuid, selleks on meil vaja sihipäraseid investeeringuid, suuri investeeringuid, mis toovad kaasa arengut. seetõttu on väga oluline, et meil oleks mitmeaastane finantsraamistik ja et me leiaksime täiendavaid vahendeid sellesse raamistikku. nii et, et äh, Äh, unustage ära Euroopa võlakirjad ja Tobini maks, tehke seda, mida teie jaoks peavad olema, mis on teie prioriteedid, otsige meile need vahendid, mida meil praegu ei ole. nagu te ütlesite, te rääkisite siin transpordisüsteemidest, energiasüsteemidest, kui me tahame neid süsteeme luua, siis meil äh, on selleks vaja vahendeid, sest tänased vahendid me, on ebapiisavad et luua need süsteemid nii kiiresti, kui Euroopa Liidul neid vaja on, nii et, et me peame kõnelema täiendavatest vahenditest eh, nüüd eh, teisel teemal. ärge muretsege selle pärast, mida on võimalik teha kuue kuuga. ärge selle pärast pead vaevake. loomulikult midagi me jõuame ära teha, aga eh, mõelge parem pikemas perspektiivis niimoodi äh, alustage asju, mis jõuavad eduka lõpuni tulevikus, mõelge neile, kes tulevad pärast teid, me peame tugevdama institutsioonide vahelist koos, kool, koostööd, aidake selles vallas edasi minna ja, ja ma arvan, et väiksed riigid suudavad seda isegi paremini. härra Schmidt, palun. härra Schmidt praegu on väga raske hetk eesistumise ülevõtmiseks Euroopa koostöö on seatud küsimärgi alla ning teie õlul, härra president, on väga raske ülesanne seda eriti finantsvaldkonnas, me peame taat-, taastama usalduse pangandus- ja finantssektori vastu. aga me peame asjadele lähenema tasakaalustatult, sellepärast et kui me ühepoolselt turge hukka mõistame ja mõistame hukka turumajandust, Äh, siis mina sellist seisukohta küll jagada ei saa. ma arvan, et meil on vaja vastutustundlikke poliitikaid, poliitikuid kõikjal Euroopas, mõned sellised võib-olla täna siin saalis isegi on olemas. Äh, peamine oht, mis meid tulevikus ähvardab, on see, et äh, Äh, toimub lõhenemine nende riikide vahel, kellel on euro ja kellel ei ole. Euroopa on raudse eesriide poolt olnud aastakümneid lõhestatud. härra president, ärgem loogem uuesti lõhestatud Euroopat, me teame, milleni see võib viia härra Barroso äh, tuletas meile eile äh, ajalugu meelde, ta tuletas ja loodetavasti me oleme midagi ajaloost õppinud. härra Kristofis, lõpetuseks tahaksin öelda, et et on halb, et pool Küprost ei ole siin täna esitatud ja selles vallas on teil ka tulevikus kohustusi, aitäh. ja nüüd saab Roheliste fraktsiooni nimel sõna härra Alfonsi. aitäh, härra president. härra president Korsikalt pärit saadikuna ma tervitan äh, entusiastlikult teie eesistumist, äh, äh, sest tegemist on Vahemere riigiga ja saareriigiga. vaja on üle saada kriisist ja vastata ootustele Äh, kriis äh, tabab äh, Vahemere kaldaid väga tugevalt ning kõik me Vahemere riikides oleme seotud sama saatusega ja meil on samad kohustused, me peame olema nende inimeste ootuste kõrgusel, kes Euroopa Liidu naabruses kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kevadel väljendasid soovi, et neil oleks tõeline demokraatia, et neil oleksid viljakad suhted Euroopa Liiduga ja et side mida nad seoksid äh, inimesi Vahemere kõigil kallastel. eile võeti vastu üheksakümne protsendiga raport, äh, mis äh, oli pühendatud makropiirkondlikule ähm, mak-, makropiirkondade strateegiale Euroopa Liidus Vahemere piirkonnas, sellised struktuurid peaksid neil nagu Läänemeres peaksid, piirkonnas peaksid olema ka Vahemere piirkonnas ja need peaksid varsti hakkama toimima Vahemere eh, piirkonnale, kus on väga suur kriis, tuleks anda positiivseid märke, tuleks anda positiivseid stiimuleid ning eh, eh, ma soovin, et Küpros kasutaks oma kuue, kuust eesistumist ära selleks, et konkreetse kuju saaksid esimesed algatused, mis on seotud Vahemere makropiirkonna loomisega. aitäh härra Alfonsile, lugupeetud kolleegid ja eelkõige kohal olevad fraktsiooni esimehed, ma tahaksin teile öelda, et kui te annate oma kolleegidele ainult ühe minuti kõneaega ja nad tahavad viieminutilise kõne siin ühe minutiga ette kanda, siis on see tõlkide jaoks väga raske. nii et ma palun, et kui teil on ainult üks äh, minut aega, palun rääkige nii aeglaselt, et tõlgid saaksid ka tõlkida. ja nüüd saab EFT fraktsiooni äh, nimel sõna härra Paška. president, härra president härra komisjoni president, Küpros asub Euroopa Liidu etteotsa siis, kui majanduslik ja rahanduslik olukord on väga raske Euroopa Liidus. kuuekuuline Küprose eesistumisperiood on selline, kus Küpros ei pea tegelema mitte ainult oma probleemidega, vaid koordineerime ka Euroopa Liidu institutsioonide tööd. olukord on raske siin on väga suurte eesmärkidega tegevuskava, mida meile täna president Kristofias siin esitles ja see näitab, et Küpros on ennast väga vastutustundlikult selleks eesistumisperioodiks ette valmistanud ja ta on valmis äh, sotsiaalset ja, sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme Euroopas äh, lahendama võib-olla on isegi hea, et äh, Küprosel on selline erakordne geograafiline asukoht äh, Äh, Lähis-Ida lähedal, kaugel Vahemeres. võib-olla on meil võimalik lihtsustada kommunikatsiooni ja te võib-olla teate ka päris täpselt kohalikke tavasid ning olukorda. ma arvan, et te oskate seda ära kasutada ja olete võimelised äh, aitama probleeme sealses piirkonnas, nii et soovin teile palju edu. suur tänu ja härra Klaes, palun järgmisena. Eh, eh, e- aitäh, härra president ma tervitan Küprose eesistumist, eriti võttes arvesse spetsiifilist geograafilist ja ajaloolist tähendust, mis Küprosel on. siin on vaja rõhutada, et Küpros on ainus Euroopa Liidu liikmesriik, kel, millest üks osa on äh, sõjaväeliselt okupeeritud äh, kandidaatriigi poolt. Türgi keeldub Küprose vabariiki tunnustamast ja äh, täitmast oma kohustusi tolliliidu raames ja Küprose äh, laevu ei lasta Kü Türgi sadamatesse ega Küprose lennukeid Türgi äh, lennujaamadesse, see Äh, äh, tähendab kohustuste rikkumist, see tähendab kogu Euroopa Liidu euramist ja Euroopa Liit on alati öeldud, öelnud, et äh, läbirääkimised peatatakse, kui Türgi ei täida oma kohustusi üheselt. mis siis veel peab juhtuma? Türgi peaminister juba ütles, et ta ei aktsepteeri seda, et Küpros võtab üle Euroopa Liidu eesistumise ja et äh, ta külmutab ise läbirääkimised, kui Euroopa Liit ise neid ei peata. Euroopa Liit peab tegema midagi Türgi brutaalsuse vastu, sest et muidu kaotab Euroopa Liit igasuguse usaldusväärsuse oma deklaratsioonidega ja kaotab ka respekti kodanike silmis. aitäh ja nüüd saab sõna Rahvapartei saadik Olbrich. president, Küprose president, volinik ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et et vaatamata sellele, et Küpros liitus Euroopa Liiduga äh, samal ajal kui Poola, ei räägita Küprosest kunagi kui uuest liikmesriigist Äh, tavaliselt kasutatakse terminit uus liikmesriik nende riikide kohta, kes äh, tulevad raudse eesriide tagant. Teid aga ei ole kunagi koheldud kui uut liikmesriiki ja seetõttu on teil väga unikaalne võimalus äh, luua sild liikmesriikide vahel. Teie eesistumisel on sügav poliitiline tähe, tähendus ja ma arvan, et te olete sellest teadlikud Te rääkisite Euroopa ühtsusest ja me suhtume sellesse väga tõsiselt. mina olen ühe Euroopa fondi raportöör ja ma loodan, et äh, selline suhtumine leiab väljendust ka siis, kui me peame läbirääkimisi mitmeaastase finantsraamistiku üle. me loodame, et Küpros eesistujamaana äh, takistab äh, lõhenemist liikmesriikide vahel, lõhenemist äh, Äh, nende vahel, kes toetavad ühtekuuluvuspoliitikat ja nende vahel, kes toetavad äh, kulutamist. Äh, siin ei ole tegelikult mingit vastuolu, me peaksime väldima seda, vältima seda vastuolu, mis kahjuks juba silmapiiril terendab. meil on vaja rohkem täiendavust, meil on vaja rohkem, rohkem täiendavust poliitilises lähenemises me ei peaks dubleerima administratsiooni, me peaksime pöörama rohkem tähelepanu paremale kulutamisele. ja seetõttu ma tõesti loodan, et Küpros eesistujamaana toetab nii paremat kulutamist kui ka ühtekuuluvust. aitäh ja nüüd saab Sotsiaaldemokraatliku fraktsioonist äh, sõna proua Kopa. aitäh, lugupeetud äh, nõukogu eesistuja. eesistumine on alati vastava riigi jaoks väljakutseks ja teie eesistumine mängib võtmerolli Euroopa Liidu väljumisel kriisist. ma tahaksin mainida nelja punkti. esiteks majanduskriis, te viitasite sellele, et vaja on Euroopa kodanikele näidata, et me oleme võimelised kriisist üle saama ja et me peame neile sisendama lootust, et me peame sisendama lootust, lootust miljonitele noortele. töökohtade loomine, töötuse vastane võitlus, tegemist on nende teemadega, millele me peame keskenduma, ma olen väga lootusrikas teiega seoses ning mis puudutab teie naaberriike, teie geograaf-, strateegiline asend ning teie sidemed Araabia riikidega, annavad teile olulise rolli, eriti mis puudutab no lõunapoolseid naabreid. palun mõelge ähm, veresaunadele Süürias ja teistes Araabia riikides, te peaksite hoolitsema selle eest, et nende riikide vajadusi ähm, äh, paremini vahendatakse, et leitakse õiglased lahendused ning Euroopa mitmeaastane finantsraamistik, keegi ei tohi alahinnata neid läbirääkimisi, mis on äärmiselt olulised ning Schengen Te pärisite Taani eesistumiselt väga keeruka olukorra ning nüüd me peame tegema koostööd selleks, et äh, säilitada üks, ühte olulisema saavutust, mille Euroopa Liit, Liidul on ning te peate mängima olulist rolli selleks, et äh, et äh, määratleda meie tulevane kurss. Äh, enne kui ma teile edu soovin, tahaksin ma rõhutada ka seda, et äh, ei ole aktsepteeritav, et äh, kandidaatriik käitub niimoodi eesistuja suhtes ja soovib külmutada suhted äh, nõukoguga. Türgi peaks tegelema Euroopa Liidu olukorraga ning Küprose Vabariik on äärmiselt vajalik, kui soovitakse liituda Euroopa Liiduga, see on türklaste valik, aitäh ja nüüd saab sõna proua Jensen liberaalide fraktsioonist. Øh, det kypriotiske... aitäh! Küpro eesistujamaana äh, tahab vastu võtta Euroopa Liidu eelarveraamistiku äh, kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ja ma soovin Küprosele selles töös edu, teil on seda edu vaja, tegu ei ole kerge ülesandega, on palju riike, kes soovivad väiksemat eelarvet, samas on ka riike, kes soovivad rohkem raha ning kõigil riikidel on vetoõigus, te peate tõesti ära kasutama täiel määral oma diplomaadivõimeid. aga kui me vaatame raamistikku, kokku äh, vaesemate riikide toetamiseks, mis on umbes kaheksa protsenti, siis selles osas tuleb samuti saavutada kokkulepe. komisjon on välja tulnud tõsise algatusega, mis arvestab kuludega ning äh, lubab meil aktiivsemalt investeerida transpordi- ja energiavõrgustikesse, samuti haridusse äh, tegu on eelarvega, mis toetab majanduskasvu strateegiat, tõhustab konkurentsivõimet ja vähendab meie sõltuvust fossiilkütustest on traditsioon, et läbirääkimised Euroopa Liidu finantsraamistiku üle muutuvad äh, lehmakauplemiseks. aga äh, kas see tõesti peab alati nii olema? vastupidi, äh, meil on vaja olla ühtsed meie siin parlamendis oma uue, uute volituste valguses peaksime äh, saavutama väärika tulemuse kõigi jaoks ja tahaksin tänada eesistujamaad Küprost selle eest, et nad andsid mõista, et tahavad reeglitest kinni pidada. aitäh ja nüüd härra Salafrakos EFD fraktsioonist. suur tänu, härra president. ühtse Küprose president äh, Teie eesistumisperiood on väga tähtis, eriti kui me vaatame, milline on institutsionaalne olukord ja millised on prioriteedid, mida te mainisite oma sissejuhatavas sõnavõtus majanduskasv ja töökohad on tähtsad konkurentsivõimelise ja tugeva Euroopa jaoks ning seda ning Vahemere idaosas ja Lähis-Isas on meil tegemist väga pingelise geopoliitilise olukorraga, mis puudutab kogu piirkonda ja tegelikult ka suhteid Euroopa Liiduga. mõelge siin Süüria või Iraani peale või ka üha sagenevatele konfliktidele Türgiga. see kõik võib tõesti endaga kaasa tuua doominoefekti ja terve äh, laviini erinevaid sündmusi Teil tuleb reageerida ka äh, Türgi äh, suhtumisele, millega mina nõus ei ole ja ma kutsun Euroopa Liitu üles äh, vastavalt reageerima. tegemist on Euroopa Liidu liikmesriigiga ning okupeet-, võõraste vägedega okupeerimine ei ole vastuvõetav, soovime teile kõike head, suur tänu ja järgmisena härra Hekmar, palun! president, president, äh, nõukogu äh, eesistuja, isiklik vabadus, avatud ühiskond, avatud turud. Need on need väärtused, mis on aluseks jõukusele, aga ka stabiilsusele, mida meil on vaja. ja seda kõike on meil vaja ka majanduskasvu jaoks ja ma usun, et igal pool, kus need väärtused on jäetud tähelepanuta, on äh, asjad ebaõnnestunud, me oleme olnud tunnistajateks katastroofidele ja see kõik peaks olema ühiseks lähtekohaks eesistujamaa tegevusele. minu arvates on väga oluline öelda, et seal, kus meil on olnud turumajandus, on olnud majanduskasv ja jõukus nii Euroopas kui ka mujal maailmas ning kindlasti võib eh, Euroopa kriisis majanduse kohta öelda ühte suuremad kulutused ja puudujääk ei ole aidanud. kui see oleks olnud lahendus, siis meil praegu probleeme ei oleks. teiseks, need riigid kindlasti ei kannata selle all, et neil on liiga palju turumajandust probleemiks on bürokraatia, reguleerimine, monopolid, litsentsid, mis majanduskasvu takistavad ning minu arvates on üks meie kõige olulisemaid ülesandeid ja kohustusi hoolitseda selle eest, et me nüüd saavutaksime täielikult äh, korrastatud siseturu, et me oleksime avatud ettevõtlusele, et me oleksime avatud investeeringutele ja uutele töökohtadele see on see poliitiline äh, plaan, mis teeb Euroopa jälle tugevaks ning see peaks olema peamine ülesanne teie eesistumise ajal. see tähendab aga seda, et me peame pöörama tähelepanu siseturu reformidele, seal ei ole asjad veel nii, nagu peaksid olema. Euroopa Liidul on maailma suurim majandus, aga me ei ole endiselt maailma suurim turg, me peame jätkama äh, Äh, ka pankade osas selguse ja stabiilsuse saavutamist ja peame jätkama laiendamise, laienemisega, see on eesistujamaa peamine ülesanne ja jään ootama tulemusi, aitäh! härra Hökmark, proua Beres sooviks teile küsimuse esitada, palun, proua Beres. proua Beresil ei ole mikrofoni kahjuks armas kolleeg, kas te olete Euroopa Liidu aluslepingut lugenud, sellepärast et Euroopa Liidu aluslepingus ei räägita turumajandusest, vaid sotsiaalsest turumajandusest ja Euroopa Liidu väärtuste eh, hulgas te rääkisite demo-, demokraatiast, aga eh, demokraatia ja muud väärtused peavad olema eh, mei-, sots-, integreeritud sotsiaalsete väärtustega kui te räägite monopolidest, kas te mõtlete ka eramonopolidele, kes võivad äh, sellised riigid nagu Kreeka põlvili suruda, äh, nagu Goldman Sachs ning meil on vaja siseturgu, mis äh, hõlmaks ka harm-, fiskaal- ja sotsiaalharmoneerimise mõõt-, mõõdet. palun, härra Hökmark. kallis kolleeg suur aitäh, et andsite mulle võimaluse oma sõnumeid edasi arendada. kõigepealt, igasugused monopolid on halvad ja majandusele kahjulikud. ma loodan, et te olete minuga selles osas nõus, igasugused monopolid, äh, riiklikud täpselt samuti kui eramonopolid. ning äh, väga äh, on oluline just nimelt funktsioneeriva turu jaoks, et me oleksime avatud kõigile, et me pakuksime uusi alternatiive. nüüd teine asi, mis on oluline, turumajandus on sotsiaalne, sellepärast et kui on alati, on investeeringud, kaasnevad sellega ka uued töökohad, uus kasv ja ka sotsiaalne kindlus. aitäh! aitäh, härra Hökmarkile ja nüüd saab äh, Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni eest sõna härra Ferm. Herr president, välkommen till Europaparlamentet. Vi ser president, tere tulemast Euroopa Parlamenti, me ootame suure huviga Küprose eesistumist. Äh, mina Äh, olen äh, pärit, e-, mina olen eelarvekomisjoni liige ja seega huvitavad mind kõige rohkem teie äh, plaanid eelarve osas. minu arvates on täiesti selge, et on teatud puhastoetajate riigid, kes on otsustanud tulevast eelarvet vähendada tegemist on majanduspoliitikaga, mis tugevneb säästumeetmetele, üritatakse säästumeetmete abil kriisist välja pääseda, aga Äh, kui need riigid ei taha toetada vaesemaid riike, äh, siis tekib oht, et vaesemad riigid ei suuda oma vahendeid korralikult kasutada. kui me vaatame eelarvet, äh, siis seda ei saa võrrelda riiklike eelarvetega. meie eelarve, Euroopa Liidu eelarve tugineb solidaarsusele ja investeeringutele bit slower. The translation has problem. kõnelejal palutakse ki-, aeglasemalt kõnelda, sest tõlkidel on probleeme. Hela en strategiskt avgörande roll för att knyta niisiis äh, väga oluline on eh, see, et eelarve toetaks Euroopat, väga oluline on see, et meil oleks eh, ühisturg, eh, mis täielikult toimib ning kui me ühisturu lõpp, lõplikult välja kujundame, kui me pöörame tähelepanu teadusuuringutele ja infrastruktuurile, siis on kõik korras. president, ma tahaksin teile esitada ka ühe küsimuse, aga Äh, kuidas me saaksime liikmesriigid, kelle seisukohad on niivõrd erinevad, äh, tuua ühtsematele seisukohtadele? aitäh ja järgmine kõneleja on härra Davis. aitäh, president, mina tahaksin tõstatada ühe konkreetse küsimuse Te rääkisite ühise kalanduspoliitika reformimisest ja te tahate luua sellised äh, majanduskavad, mis annavad kõigile kalapüügipiirkondadele äh, selged eesmärgid kalavarude äh, taastamiseks. kolm nendest on parlamendis juba heaks kiidetud, aga nõukogu on nad külmutanud ja ei taha asjaga edasi minna parlament ja nõukogu äh, ei ole ühel arvamusel lepingu, aluslepingute tõlgendamise osal, mõlemal poolel on häid argumente ja neid saab äh,, probleemi saab lahendada ainult läbirääkimiste teel, aga läbirääkimised ei toimu ning selline praegune ummikseis äh, seab ohtu kõik, mida me tahame läbi ühtse kalanduspoliitika reformi saavutada, ma tean, et president Schulz on selle teema juba tõstatanud ja ma paluksin, härra president, et te kasutate võimalust ja lubate meile, et te teete lõpu sellele külmeta-, külmutamisele ja et nõukogu ja parlamendi vahel läbirääkimised algavad. ma ei taha, et Küpros, ma ei palu Küprosel leida lahendust probleemile, ma palun lihtsalt, te alustaksite läbirääkimisi, mille tulemusena võib-olla see lahendus saavutatakse. aitäh ja nüüd äh, saab sõna Maarja Mauro. aitäh, härra president äh, lugupeetud äh, president Kristof Fias Itaalia pressis küsiti mult, kas te toetate Küprost. hoolimata sellest, et president on kommunist ja mina vastasin jah, me toetame Küprost e, just sellepärast, et president on e, kommunist, sellepärast et Küprose rahvas on ta demokraatlikel valimistel valinud ja demokraatia on kõige olulisem äh, väärtus eh, uhkele Euroopale, kes eh, on alati väga uhke, kui president on demokraatlikult valitud. Te palusite et Euroopa Liit ei sunniks teistele peale oma demokraatia mudelit, ma saan sellega ainult nõustuda. me ei taha oma demokraatiat eksportida, me tahame öö, eh, tunnust, tunnistajateks olla teiste riikide demokraatlikutele arengutele ning öö, me oleme demokraatia eest võidelnud ka sellega, et me tuletame meelde, et äh, Põhja-Küprose mm, militaarne okupeerimine on äh, demokraatia rikkumine ja et tuleb leida lahendus ning me näeme, et äh, et äh, võimuga, väevõimuga ei saa äh, kümnele miljonile Egiptuse kristlasele šariaati peale suruda või et ähm, suguelundite moonutamist ei saa tohutult äh, seadustega kahjuks peatada. Äh, kuus kuud toovad kindlasti ka erinevaid vastuolusid, te olete kommunist, aga samal ajal peate te toetama panku, panku, kes selles kriisis on mänginud negatiivset rolli. ma arvan, et selle kuue kuu lõpus oleme veidi rohkem küproslased kõik ja teie võib-olla olete veidi vähem kommunist. aitäh ja nüüd on sõna soovinud härra Ivan Katalin Sorin <laughs> lugupeetud president esmalt äh, ma tänan teid äh, selle eest, et te ütlesite avalikult välja, et Rumeenia ja Bulgaaria äh, vajavad toetust selleks, et ähm, astuda, liituda Schengeni ruumiga ning teiseks, Euroopal on praegu rasked ajad, meil on vaja rohkem Euroopat, rohkem solidaarsust, meil on vaja finantstehingute maksu, meil on vaja eurovõlakirju, meil on vaja mitmeaastast finantsraamistikku, majandus kasvu, meil on vaja rohkem töökohti noortele, meil on vaja aga rohkem demokraatiat Euroopas ja Euroopa väärtuste järgimist ja Euroopa demokraatia austamist. Euroopa ar-, rahvaparteis äh, on äh, kaks päeva juba olnud tohutult hüsteeriline olukord, mis on ähm, puudutanud Rumeenia olukorda, aga kui tegemist oli Berlusconiga ja pressivabadusega Itaalias ja Ungaris äh, oli probleeme demokraatiaga, siis Euroopa Rahvapartei liikmed toetasid Berlusconit ja Borissovit ja Ormani meetmeid meet teil on kohustus äh, kontrollida, kas äh, Euroopas äh, järgitakse demokraatia põhimõtteid, ma olen veendunud, et Ponta valitsuse olulised meetmed viimasel kahel nädalal pressivabaduse osas olete te ähm, jälginud ja pressi ja tehtud on olulisi samme. nüüd saab sõna proua Ujuland. Thank you aitäh, president, president Kristofias, ma tahaksin äh, teile soovida inspiratsiooni oma prioriteetide ellurakendamiseks, üheks neist oli ka suhete tõhustamine naaberriikidega. ma loodan, et tihedad sidemed Küprose ja Venemaa vahel ei muutu takistuseks, et tegeleda inimõiguste olukorra ja õigusriigi halvenemisega Euroopa Liidu piiri ääres mina olen raportööriks äh, ühiste viisapiirangute kehtestamisel Vene ametnikele, kes olid seotud Sergei Magnitski juhtumiga ja tahaksin kutsuda Küprost äh, toetama meie soovitusi ning aitama meil võidelda korruptsiooni ja karistamatusega Venemaal. heanaaberlikud suhted ei tohiks põhineda tagasihoidlikul ja alandlikul vaik-, vai-, vaikusel, kui me seisame silmitsi selliste tõsi, tõsiste siseriiklike ja rahvusvahelise õiguse rikkumistega. Teil on võimalus siiraks ja konstruktiivseks dialoogiks Kremliga, teil on võimalus rõhutada, kuivõrd olulised on inimõigused ja õigusriigi põhimõtted suhetes Euroopa Liiduga. suur tänu! ja nüüd annan sõna Andreas Kerkile. aitäh! lugupeetud parlamendisaadikud, viimase paari minuti jooksul oleme me kuulnud sõnavõtte, mis äh, annavad mõista, et kõige tõsisemad arutelud ootavad eesistujamaad ees eelarve teemal. me oleme kokkuleppest veel kaugel. Äh, tahaksin kõnelda eelarvest seoses ühtekuuluvusfondiga Äh, lugupeetud saadikud, on täiesti lubamatu, et me oluliselt kärbime ühtekuuluvuspoliitika vahendeid. tegemist on Euroopa ühe kõige olulisema koostöötahuga. Need kartused, mida siin on väljendatud, on äärmiselt äh, õiged. kui me ei tee midagi selleks, et Euroopa Liidu erinevate regioonide arenguerinevusi äh, Äh, kõrvaldada, siis äh, on asjad hullud, me ei saa äh, lubada lühiajalistel eesmärkidel pikemaajalisi õõnestada. kui vaadata seda tõsisemat, seda kriisi, mis praegu meie ees on, siis on väga oluline, et me selles kriisis säilitaksime solidaarsuse, see on äärmiselt oluline. lugupeetud kolleegid, kõneldes ühtekuuluvuspoliitika vahenditest, siis siin on väga suuri tasakaalunihkeid. on lubamatu, et riigid nagu Ungari näiteks saavad oluliselt vähem toetust lihtsalt sellepärast, et me me ei ole veel jõudnud äh, sellisele arengule tasemele äh, nagu vaja pidades praegust kriisi silmas, äh, me peame lähenema sellele kriisile väga paljude vahenditega, vahenditega, mis aitavad suurendada töökohti, stimuleerida majanduskasvu. ma arvan, et me peame kõigi teguritega arvestama ja ma loodan, et Küpros eesistujana suudab selles valdkonnas midagi ära teha. ma loodan, et te kaitsete ühtekuuluvuspoliitikat ja solidaarsust, aitäh! suur tänu, kallis kolleeg ja nüüd saab sõna härra Ertug, palun. suur tänu, härra president härra president, õnnitlen teid äh, eesistumisperioodi alguses ja soovin teile palju edu nende ülesannete täitmisel raskel perioodil Te tõesti peate pandma endast kõik, kui on, me räägime siin majanduskasvu toetamisest ja töökohtade loomisest ja meid huvitavad ka väga teie konkreetsed lahendusettepanekud noorte tööpuuduse kõrvaldamisel. Euroopa Parlament toetab teid, kui te selle küsimusega tõesti ka tegelema hakkate väga tähtsaks prioriteediks on ka läbirääkimised mitmeaastase finantsraamistiku üle ja te tõesti olete õigesti aru saanud ja õnnitlen teid selle puhul, et äh, üle-euroopaliste transpordivõrkude rahastamine on suure lisandväärtusega seotud. tahan teid ka üles kutsuda otsustavalt võitlema selle eest, et nõukogu komisjoni rahastamiskavaga tõesti vastu võtab. ka teie enda koduriik võidaks sellest palju, härra president. näiteks Limassoli äh, sadam, Larnaka lennujaam peal on ka projektid Limassoli ja Nicosia vahel, tegemist on maanteeprojektidega, mida rahastatakse Euroopa Liidu poolt. kui me räägime Küprosest, siis räägitakse ka juba täna mitu korda mainitud probleemist. härra president, millist stsenaariumit peaks Euroopa Liit ootama, millest peaks ta lähtuma, kui Küprosel lahendust ei leita Küprose probleemile? pärast kolmekümne kaheksat aastat läbi kukkunud läbirääkimisi on tõesti vist viimane aeg. suur tänu ja härra Van de Kamp, palun! Dank u zeer aitäh, härra president. Eh, Hollandi kristliku demokraadina tahaksin ma Küprose presidendile soovida palju edu selle raske ülesande jaoks. Te esindate väikest riiki, ka mina olen pärit väiksest riigist ja see on alati suureks väljakutseks suurte vaimude Merkeli, Hollandi ja Schulzi keskel eh, Euroopa Liitu juhtida ma olen nõus president Barrosoga, te peate keskenduma peamistele asjadele. ajavahemik on lühike, palju asju on vaja ära teha ning mina äh, tundsin puudust äh, põhimõttest, äh, et palju asju tuleb kohapeal ära teha, subsidiaarsuse põhimõttest ja Euroopa Liit peaks keskenduma ainult peamistele aspektidele. loomulikult on oluline kriisivastane võitlus, seda on mainitud, siseturg, ka seda on juba mainitud, mitmeaastane finantsraamistik, ka seda on juba mainitud, aga te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 ja sellest, et me peame mõtlema kodanikele ja see tähendab väga suurt vastutust, sellepärast et me peame väga põhjalikult läbi mõtlema oma sammud äh, eelarve vallas ning kolleeg, äh, te, te mainisite ka äh, varjupaigapoliitikat, te soovite väga palju asju ära teha järgmise kuue kuu jooksul, aga palun pöörage tähelepanu ka Euroopa Parlamendi positsioonile, meil on nõukogu, meil on Schengeni küsimused, Euroopa patendi küsimus, me oleme tõesti äh, va-, paljude asjade vastu meelestatud ja ma loodan, et teie nõukogu eesistujana saate Euroopa Parlamendi seisukohti austada ja isegi neid äh, edasi arendada. et äh, siin on juba räägitud Türgist, olukord on keerukas, eriti võttes arvesse mm, äh, Türgi ja Küprose vahelisi suhteid, aga ma soovin teile väga palju edu selle teemaga, ma soovin teile julgust ja ma sooviksin tsiteerida Sokratest, et Euroopa Liit peaks pärast olema paremas olukorras kui enne. aitäh! aitäh, aitäh ka Sokratese tsiteerimise eest ja nüüd saab sõna härra Kristjan Vigenin aitäh, äh, lugupeetud härra Kristofjas, ma tahaksin teid tänada väga selge ja ambitsioonika tegevuskava eest. Te ütlesite, et on vaja majanduskasvu ja solidaarsust koda-, Euroopa Liidu vaesemate kodanikega. me võime teile kinnitada, et Euroopa sotsiaaldemokraadid toetavad kõiki teie jõupingutusi nende eesmärkide saavutamisel. samuti tänan, et te toetasite Rumeenia ja Bulgaaria liitumist Schengeniga, see on meie jaoks väga oluline Eh, ma näen Küprose eesistumises eh, teatud sümboolikat. Euroopa eh, Liitu juhib riik, mis võib-olla geograafilises mõttes asub Euroopa Liidu äärealadel. tegemist on ühe väiksema Euroopa Liidu liikmesriigi, riigiga, mis juhib viiesaja miljoni elanikulist Euroopa Liitu, see näitab, kuivõrd ainulaadne on meie Euroopa Liit ja me peaksime seda kasutama järgmise kuue kuu jooksul, näitamaks oma kodanikele, mida me oleme saavutanud viimase laienemisega oluline on ka teie lähedus äh, Vahemere lõunakaldale. Äh, me peame toetama neid riike, me peame toetama nende demokraatia arengut, nende majanduse arengut, äh, nende sotsiaalset arengut Äh, see on äärmiselt oluline selleks, et meie lähenemine nendes riikides oleks edukas. Äh, veel üks teema, lõhestatud riik peaks ühendama Euroopa Liidu äh, liikmesriigid mitmeaastase eelarveraamistiku juurde ning lõpetuseks, härra Kristofis, teeme kõik, mis meie võimuses selleks, et saavutada ka äh, uus laienemine, arvestame sellega järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ja ma looma, loodan, et äh, kõik läheb hästi, aitäh. härra Kukan järgmisena. aitäh. tervitan president Kristofjast meie hulgas, tahaksin teda tänada tema sissejuhatava sõnavõtu ees. Küprose eesistumine äh, äh, on seadnud üheks eesmärgiks äh, läheduse naabritega. meie jaoks on eriti oluline ida pool, ida, eriti olulised idapoolsed partnerriigid ja samuti ka lõunapoolsed partnerriigid ja see on täiesti oluline, arvestades äh, meie geograafilist asukohta, ma leian, et Küpros eesistujamaana peaks jätkama seda tööd, mida Taani eesistujana tegi Äh, jätkama neid prioriteete, mis Taanil olid Euroopa Liidu laienemisel ning ma arvan, et me peaksime äh, selles vallas edasi liikuma, Küpros peaks keskenduma küsimustele, mis on seotud reformidega, ma pean silmas võitlust korruptsiooniga ning karistamatusega. me leiame, et paljud Balkani regiooni riigid äh, Äh, kannatavad äh, nende nähtuste all ja kui need probleemid lahendatakse, siis muutuks Euroopa paremaks ja see muide on Küprose eesistumise üheks prioriteediks. me teame, et olukord Balkani äh, regioonis mõjutab otseselt Euroopa Liidu julgeolekut. läbirääkimiste alustamine Montenegroga, Serbiaga läbirääkimiste alustamine Bosnia-Hertsegoviina liidritega on need sammud, mis on loonud kindlad alused, millele saame tugineda laienemise jätkamiseks. Teie eesistumine peaks eh, tegema jõupingutusi eh, selle vallas, sellepärast et Äh, laienemise peatamine omab väga negatiivseid tagajärgi. soovin teile edu teie ambitsioonika tegevuskava ellurakendamisel. aitäh kolleeg Kukonile ja nüüd saab sõna meie kolleeg Papadopoulou. härra president, lugupeetud kolleegid pika ajaloo jooksul on Küpros olnud vallutatud paljude poolt, aga küproslased on andnud äh, ka, äh, osutanud vastupanu ja muutusid iseseisvaks äh, tuhande üheksasaja kuuekümnendal aastal. nüüd me oleme Euroopa Perekonnaliige ja oleme ka euroala liige ning võtame nüüd koostööd äh, üle eesistumise. Äh, riik on väike ja jagatud Türgi okupatsiooni tõttu, aga me oleme väga kohal paljude teemade puhul, tegutseme intensiivselt Euroopas ja soovime ebavõrdsust äh, majanduskriisis, finantskriisis ähm, vähendada, soovime kriisest, kriisidest väljuda meil on nägemus kodanike Euroopa ja väärtuste Euroopa ja kasvu, majanduskasvu Euroopa, tööhõive ja solidaarsuse Euroopa jaoks. Küpros on väga hästi ette valmistatud selleks, et ähm, ka Türgi küsimust edasi lahend-, äh, edasi arendada, me soovime suuremat solidaarsust meiega ähm, Te teate, milline on meie geostra-, milline on geostrateegiline roll, avaldage rohkem survet Türgile kui okupatsioonivõimule eh, ning eh, tõkestage illegaalset koloniseerimist. meie küproslastena omame õigust sellele, et meie isamaa oleks eh, ühtne ja nüüd saab sõna kolleeg Theo Haarus lugupeetud äh, president, ma olen uhke sellele, et äh, Küpros äh, võtab üle nõukogu eesistuja ise. tegemist on minu isamaaga, ma tervitan Küprose Vabariigi presidenti siin, ta pidas väga inspireeriva kõne ja üheselt ähm, tõi välja ka Küprose eesistumisaja eesmärgid. ta rääkis eelkõige finantsraamistikust, ja ka humaansest poolest, et vaja on toetada neid, kes kannatavad nälja all. härra Watson, võib-olla on Küprose saar jagatud, aga tegemist ei ole pooliku riigiga. Küpros on võib-olla jagatud, aga need haavad on meile löönud koloniaalvõim ja endiselt on koloniaalvõimul äh, Äh, milita-, sõjaväebaasid meie riigi äh, saarel. meil on probleeme Küprose ja türklaste ja kreeklaste vahel ning osa äh, probleemidest tulenevad loomulikult ka Türgi okupatsioonivõimust ja koloniaalsest pärandist. ma tahaksin tänada härra Schultzi selle eest, et ta väga stabiilselt on äh, hooli-, välja astunud äh, lahenduse leidmise eest äh, sellisel, sest praegune probleem on solvanguks Küprosele, ta on tõstatanud selle küsimuse ka Ankaras, mitte üksnes võttes arvesse äh, eesistumist, vaid võttes arvesse äh, ajaloo kulgu ja Küprose vabariiki ning nüüd ma tahaksin kutsuda üles Euroopa Parlamenti, et me oleksime vastutustundlikud, me peaksime võtma vastu otsuse ja peatama läbirääkimised Türgiga niipea, kui riik ei pea kinni oma kohustustest. aitäh ja me võiksime öelda, et kõiki häid asju on kolm ja, ja kolmanda Küprose esindajana saab sõna nüüd härra Tserkas. Des... suur tänu, härra president. härra Kristofias, ma soovin teile eesistumisperioodiks palju edu, palju edu töös õiglasema Euroopa loomiseks. ma olen nõus äh, teie seisukohaga mida te väljendasite oma sissejuhatavas sõnavõtus. meil on vaja tervemat majandust ja ka tervemat ühiskonda. haige ühiskonnaga ei ole meil võimalik sotsiaalset lõimimist läbi viia ja ilma terve ühiskonnata ei ole meil võimalik tagada õiglast ja tervet majandust. seepärast oli tegemist tõesti ajaloolise hetkega, kus väikene riik asub suure Euroopa Liidu etteotsa sisserände küsimused, reisimisvabadus, äh, töövõtjate vaba liikumine, äh, ka tähtajalised töölepingud on tähtsad küsimused, on tuhandeid töövõtjaid Euroopa Liidus, kes ei saa ise paika panna tingimusi üleilmastuvas maailmas, nii et ma tõesti loodan, et te töötate välja strateegia nende probleemide lahendamiseks. suur tänu, järgmisena härra Tunne Kelam, palun aitäh! minu jaoks kehastab Küpros ajaloolist ja kultuurilist imet. süürlaste, egiptlaste, foniiklaste, türklaste, britte, brittide, kõik nad on seda saart äh, vallutanud, ometigi on küproslased ellu jäänud äh, ja on jäänud avatuks, sõbralikuks, loominguliseks Te alustate ajalooliselt tähtsat eesistumist ja äh, väga oluline on seejuures meenutada Barroso sõnu, me oleme edukad ainult ühiselt, me ei tohi üksteist süüdistada, me peame keskenduma oma ühistele ülesannetele. üks nendest esim-, ülesannetest, mis Küprose eesistumise ees seisab, on usalduse taastamine nõukogu ja parlamendi vahel. hiljuti on parlament jäetud kõrvale otsuste langetamisest Schengeni osas möödunud nädalal. nõukogu ühi, ühepoolselt muutis olulisi aspekte patendikaitsesüsteemis. kuidas me saame niimoodi rääkida rohkema Euroopa vajadusest, kui meil puudub tasakaal institutsioonide vahel? teine, teine ülesanne on välja töötada, äh, lõpule viia Euroopa ühisturu väljatöötamine. Äh, meil ei ole vaja enam valvureid ja piiranguid äh, meil ei ole siin vaja ühisturule riskiisasid ja ristiemasid, ma kutsun Küprost mitte üksnes süvendama ühisturgu, vaid tulema välja ka konkreetse programmiga ühisturu lõplikuks väljakujundamiseks äh, ja oleks vaja ka siduvat ajakava kõigi takistuste kõrvaldamiseks. me peame edendama mitte üksnes digitaalset äh, ühisturgu, vaid peame seda kasutama võimalusena avada Euroopa Liidu kasvu ja arengupotentsiaal ning lõpetuseks tahaksin meile kõigile meelde tuletada, et tegu on ebanormaalse olukorraga, kus kõnelused kandidaatriigiga äh, on peatunud äh, kuna ta ei tunnista äh, eesistujat, sellisele olukorrale tuleb lõpp teha aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Flašikova Benjova. suur tänu, härra president. sarnaselt teiste kolleegidega tahaksin ka mina teid tervitada siin, härra Kristofjas, ja soovin teie riigile edukat eesistumisperioodi ma tahaksin kasutada ära seda võimalust ja toonitada, kui tähtsad on avatud arutelud, nii et härra president, ma tahaksin teie käest äh, küsida järgmist. Teie programmis suur osa on pühendatud kriisivastasele võitlusele ja ma tahaksin teada, kuidas teie riik hindab seda kahte meedet äh, kriisivastaseks võitluseks, mis on välja töötatud. nimelt äh, et tuleks maksuparadiisid kõrvaldada ja maksude äh, harmoniseerimine. meil on vaja luua ka stabiilsusfond ja meie riigid peavad äh, äh, selle poolt hääletama ja minu koduriigis keskmine palk on vähem kui kaheksasada eurot ja ma pean selgitama oma kodanikele, miks me peame sellist abi andmist toetama. ja kõnelejad katkestati. suur tänu, härra Pööge! Äh, härra president Kristofias ich... ma soovin äh, Küprose eesistumisele väga edukat äh, tööd Euroopa Liidu huvides ja Küprose enda huvides. väga tihti no, väiksed riigid on ausamad maaklerid Euroopa asjades kui suured riigid ja ka Euroopa Parlamendi suhtes positiivsemalt meelestatud. esimesed kõnelused on minister Marvajannise ja tema kaastöötajatega mitmeaastase finantsraamistiku osas on olnud paljulubavad. ma tervitan äh, Küprose eesistuja dokumenti, esmaspäevast dokumenti, kus äh, oli juttu tihedast koostööst parlamendiga finantsraamistiku väljatöötamisel ja kus äh, oli juttu sellest, et äh, peat-, peetakse kinni parlamendi õigustest, mis tulenevad Lissaboni lepingust, me tervitame seda äh, ja ma sooviks lisada, et selles arutelus erikomisjoni raport on endiselt töö aluseks, meil on vaja adekvaatseid vahendeid, meil on vaja parem, vahendite paremat kuulutamist, meil on vaja Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegiat, meil on vaja oma vahendeid selleks, et me oleks ka selles punktis Lissaboni lepinguga kooskõlas. me soovime Euroopa Liidu eelarve ühtsust ja me oleme valmis intensiivseid läbirääkimisi pidama enne kui me äh, mitmeaastase finantsraamistiku ettepaneku kätte saame, sest me soovime, et me saaksime äh, ettepaneku poolt hääletada, mitte et me saame äh, ettepaneku, millele me peame ütlema ei aasta lõpus, nii et ma panustan sellele, et meil on tihe ja usalduslik koostöö, aitäh! aitäh härra Pöögele ja nüüd saab sõna proua Estrela. Muito obrigada, senhor presidente suur tänu, härra president. president Kristofias, ma soovin teile kõike head ja paremat eesistumisperioodi jaoks. see on väga tähtis. meil on vaja ka emaduspuhkuse direktiiv üle vaadata. meie võtsime eelmise aasta oktoobrikuus parlamendis otsused vastu ja parlament näitas sirget selga, kuid nõukogu ei reageerinud meie ettepanekutele ja ei näidanud üles ka huvi vähemalt mitteametlikul tasandil kahepoolseid läbirääkimisi jätkata selleks, et välja töötada tasakaalus lahendus, mis toetaks Euroopa perekondi kriisi kasutatakse nüüd ettekäändena selleks, et emaduspuhkuse küsimused äh, praegu fookusest välja tõsta. Äh, meil on aga vaja võidelda Euroopa kodanike eest ja ärge unustage, et demograafiline kriis on sama sügav kui finantskriis. Euroopa Liit kannatab vananemise all, meil on seetõttu probleeme sotsiaalsete tagatiste süsteemidega ja see mõjutab ka majanduskasvu. me loodame, et Küprose eesistumisperioodi jooksul ka selles küsimuses mingi lahenduse leiab. suur tänu, kallis kolleeg ja järgmisena saab äh, sõna kolleeg Kariga Polledo, palun suur tänu, härra president. president Kristofias, üks kunagine kolleeg äh, Mikel Portes, kes on surnud ja mina raportöörina Rahvapartei poolt äh, ei ole küll väga sarnaste vaadetega, kuid me oleme ühel meelel selles osas, et Euroopa mootori saab käima tõmmata uuesti eelarve kaudu ja on väga palju erinevaid tõukefondide vahendeid, mida oleks võimalik äh, ümber programmeerida. Äh, majanduskasvu pakett on väga tähtis, kuid kasvupakett ei saa toimida, kui fond ei ole piisavalt vahendeid sisse makstud. sama ja ka eelarves ei ole piisavalt vahendeid äh, selleks, et kaksikpaketis vastu võetud otsuseid äh, käima lükata. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal rääkisime me väga palju eelarve konsolideerimisest, kuid äh, lepitusmenetlus parlamendi ja nõukogu vahel ei olnud väga edukas. kahe tuhande kolmeteistkümnes aasta tundub aga veelgi hullemat äh, toovat. Teie pakute kaks koma üheksa protsenti ja meie nõuame palju rohkem jah, öeldakse tihti, et äh, väikesed asjad on ilusad, kuid äh, kuidas see asi välja näeb, on väga tähtis, et nendes nii tähtsates küsimustes nagu Euroopa Liidu liikmesriikide äh, seisukohad äh, oleksid ühesugused komisjoni äh, komisjoni ettepaneku osas. härra Kariga pool, Rüübik soovib teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas te olete nõus sellele vastama? jah, palun, härra Rüübik suur tänu, tahan härra Karigat tänada, sest see küsimus, mille ta tõstatas, äh, kuidas lähevad asjad edasi Euroopa Liidu eelarvega, on ka meie jaoks väga tähtis. härra Kariga, kas te usute, et äh, need Euroopa Liidu liikmesriikide eelarved, mida igal aastal tõstetakse, ainult mõnes üksikus on neid vähendatud, et äh, see keskmine eelarvete tõus Euroopa Liidus saaks olla tõesti see eesmärk, mille poole me püüdleme? härra Kariga Polledo, palun jah eh,, senor Rubik, usted sabe eh, también como yo härra Rüübik, ma olen täiesti kindel, et eh, teie teate täpselt sama hästi kui mina, et eh, praegusel hetkel, kui me vaatame eh, eelarve küsimusi kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ning nõukogu ja parlamendi positsioone nendes küsimustes, siis need kaks positsiooni on väga oluliselt üksteisest erinevad. kui meil ei ole piisavalt maksevõimalusi siis eh, ei ole võimalik eh, ka edasi minna ei kompromissettepanekutega ega ka otsustega kasvu hoogustavate paktide osas. nii et eh, Küprose eesistumisel on väga põhimõtteline roll mängida mitte ainult finantsperspektiivi loomisel, vaid ka sellel, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve läheks ilma blokeerimata läbi, sest kasvu muidu ei ole. suur tänu! daamid ja härrad, edasi on vaba mikrofoni voor ja rohkem kui kümme inimest on sõna soovinud, kahjuks aga ajapiirangute tõttu ei ole võimalik kõikidel inimestel kõneleda lasta. sellepärast, et päevakorras on veel enne hääletas, hääletust järgmine punkt. palun siis teie mõistmist ning esimene sõna saaja on härra Komotsakus. suur tänu, mm, härra president härra Küprose president, Euroopa Nõukogu eesistumine, mida Küpros äh, nüüd üle võtab, on ajalooline ning see on samuti äh, suur hetk äh, ka Küprose jaoks. eesistujal on mitmeid ülesandeid, ka keerukaid ülesandeid järgmise poole aasta jooksul, meil on üleüldine kriis, meil on majanduskriis ja finantskriis ning Euroopa peab olema ühendunud ning ühtselt aitama leida riikidel mm, ühtse tee Euroopa Liit peab olema, põhinema usaldusel ja usaldusel oma kodanikega. selle väga ambitsioonika eesmärgi nimel peab eesistuja väga oluliselt tegutsema. tihti kaheldakse Euroopa Liidu põhimõtetes ning need kahtlused on esitatud kandidaatriikide poolt täpsemalt ühe kandidaatriigi poolt, isoleerime selle kandidaatriigi, sellepärast isolatsiooni on näidanud ka ise. suur tänu, Aleksander, palun. suur tänu. Küprose eesistumise ees seisvad ülesanded saavad olema väga rasked, eriti seoses mitmeaastase finantsraamistikuga juhin teie tähelepanu probleemile, mis on väga oluline uutele liikmesriikidele. ühtekuuluvusfondi vahendid, mida vähendatakse. minu kodumaal Ungaril on spetsiifiline probleem kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti ühtekuuluvus äh, sissetulekutest lähevad äh, kaduma. nii et äh, Küprose eesistuja peaks panema paika mitte ainult äh, ülemise piiri, vaid ka alumise piiri nendele rahadele. Taani eesistuja siinkohal teatisega välja ei tulnud ja Küpros peaks Taani tegemata jätmise ära tegema ja võitlema selle vastu, et need äh, kulud väheneksid kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti. Ivo Vaigel, palun. suur tänu. ma tahaksin õnnitleda teid, äh, härra president, äh, nende teadmiste eest, mis te meiega jagasite, öeldes, et me ei tohiks oma kriisist arusaamist ja äh, ideid kusagile eksportima loomulikult ootame me eesistujariigilt Küproselt väga palju ja kriitiliste valdkondadega tuleb tegeleda, äh, ka Lähis-Ida küsimustega sealhulgas, aga me teame, et Küpros on väga kuulus oma diplomaatiliste oskuste poolest. sellepärast, et äh, mõnda aega juhtis äh, riiki härra Kasoliidis, minu hinnatud kolleeg, kes reageeris ka kõnele mida härra Graham Watson siin kojas pidas. ma tahaksin öelda, et me ei kiida heaks äh, Türgi vaatevinklit ja äh, lähenemist äh, Küprose eesistumisele, aga ma arvan, et Türgi võiks olla ka mõistlikum, kui meie oleksime ise Türgi suhtes avatumad ning teie, olles väike riik, saate teha palju ära Euroopa perspektiivi laiendamise suhtes. suur tänu, härra Van Dalen, Peeter, palun voorzitter eh, cyprus houdt de traditie van de apostelen paulus. president küpros eh, peab kinni traditsioonide eh, elus hoidmisest aga me peame talle tundma ka kaasa, sellepärast et Türgi okupatsioon nõuab meie toetust Küprosele kui e, teie õppisite e, Moskvas, e, härra nõukogu esimees, siis te ei peaks olema nii väga venemeelne, te ei peaks olema Putini parim sõber. Te peaksite ikkagi mõtlema mm, Euroopale, olema Euroopa-meelne ka nõukogus. Te peate selle panema esiplaanile oma tegevuses küsimus on nüüd selles, mida teie teete pankadega, Eh, oma riigis, kuidas üldse juhtus, et Küprose pangad on niisuguste probleemidega silmitsi? täpselt nii nagu Kreekaski. aga ma soovin teile jõudu ja kõike head teie eesistumise ajaks. suur tänu. härra Rossi. suur tänu, president Küpros on tegelikult ogas Euroopa sees, sest e, Euroopal on ainult kommertshuvid ja e, ainult kommertshuvidest lähtuvalt ei sundinud nad e, lahkuma Türgit Küprose põhjaosast, vaid isegi toetas Türgit ja niimoodi on võetud ära inimestelt usuvabadus, nende vara ja saare põhjaosas ei ole isegi võimalik eh, mm, usupühasid tähistada. nüüd, eh, kuidas saab, eh, kuidas saab seda probleemi lahendada, kuidas saab kaitsta inimesi sissetungijate vastu? härra president, ma loodan, et te suudate midagi ette teha, ära teha oma inimeste olukorra parandamiseks suur tänu, härra Prons. suur tänu, me räägime siin kasvust ja eh, tööhõivest, ainult rääkimisest eh, asi ei muutu. Eh, põhjuseks, miks Lõuna-Euroopas on nii kõrge tööpuudus, on euro, me peame päästma neid euro käest, mitte hoidma neid euroalas kinni see hävitab Lõuna-Euroopa tööstusbaasi ja inimesed lähevad ära. tegemist on vananeva eh, elanikkonnaga ja sellega on vaja tegeleda, aga mida siis võiks teha? me peaksime eh, eh, kasutama eh, kaugele vaatavat ja kõikehõlmavat eh, rändepoliitikat, et ära kasutada sisse tulevate inimeste oskusi kõige paremal moel. kolmanda maailma noored peaksid olema meie eh, päästjad, aga tegelikult nad seda ei ole, vaid hoopis osa Euroopast muutub kolmandaks maailmaks inimestel on oma konkreetne kultuur ja see loob ka konkreetseid inimesi. Jan. härra Tšehhovski. suur tänu. Küpros on praegu eh, Eh, Euroopa tüüri juures, kui me räägime väga olulistest probleemidest, kuidas eh, lahendada väga olulisi probleeme, eh, tegemist on läbirääkimistega pikaajalise finantsperspektiivi osas. ma tõepoolest tahaksin, et Euroopas oleks õiglane ja tõhus eelarve, mis toetaks noori ja tööhõivet. selleks, et seda saavutada, on meil vaja niisugusi poliitikaid, mis toetavad kasvu ja konkurentsivõimet ühtekuuluvuspoliitikat, innovatsioonipoliitikat e, ühe e, C-regiooni esindajana Poolast e, tahaksin ma, et muutuks merenduspoliitika Euroopas, et see saaks sisse uue hoo. suur tänu. suur tänu. parem Euroopa on Küprose eesistumisaja moto, esimestusmäeg, äh, mis kestab äh, kuus kuud. praegu me oleme aga suures äh, kriisis. me lootsime, et praeguseks hetkeks oleks suurem kriis meil juba selja taga, aga reaalsus on hoopis teistsugune. ja Küprose eesistumise aega loomulikult hakkavad varjutama äh, pankrotistuvate riikide päästmised ja loodetavasti Küprose enda pankade olukord ei mõjuta Küprose eesistumisaega. küll see võib aga tekitada probleeme finantsraamistiku osas konsensusele jõudmisel. loodetavasti võetakse merepoliitika ja mereohutus Küprose poolt prioriteetide hulka meil on kakskümmend seitse liikmesriiki, kellel on kõik ühine saatus ja loodetavasti Küproses äh, arvestatakse nende kõigiga. ja viimasena Kei Mitchell. tänan, äh, juhataja. härra Barroso ütles meile eile, et äh, Ühendkuningriigis on vaja panku rekapitaliseerida kahe koma üheksa miljardi euroga, see on neli koma üheksa protsenti SKT-st ja tuleb äh, anda samuti äh, miljoneid, äh, miljardeid garantiisid pankadele. me oleme kõik selles hädas praegu, mitte ainult Euroopa eh, vabandust, mitte ainult Eurotsoon ja Ühendkuningriik, vaid kogu Euroopa Liit ja ma loodan Küprose eesistujale, kes ei esinda küll suurt riiki, aga oluline on just seetõttu neil võidelda valitsuste vahelise strateegia vastu. praegu on meil äh, ajalooline hetk, nii nagu varem oli äh, Berliini müüri langemine, praegu meil on võimalik äh, palju ära teha ja võidelge kindlasti valitsustevahelise tasandi vastu. härra Mitchell, kas te olete nõus sinise kaardi küsimusega ja palun, proua Ford? härra Mitchell, te kindlasti olete nõus minuga, et komisjon saadab selgesõnalised sõnumid parlamendile. ja äh, nüüd äh, kuuskümmend neli miljardit äh, naela Briti maksumaksjate raha, mis äh, laboristid all maksid, siis kolmkümmend miljardit läks Iiri ja Hollandi pankade päästmiseks. Ühendkuningriik oli pangandusreformi poolt, aga nüüd Ühendkuningriik plaanib veelgi rohkem kaitsta tarbijaid, ka komisjoni ettepanekud on mitmed Ühendkuningriigi ettepanekud teinud äh, praktiliselt võimatuks. kas meil peaks olema rohkem reformi prioriteete järgmise eesistuja ajal? härra Mitchell. ja olen täiesti nõus sellega ja ma arvan, et ka proua Ford on nõus sellega, et äh, Iirimaa impordib äh, rohkem Ühendkuningriigist, kui Ühendkuningriik ähm, ekspordib äh, Ladina-Ameerikasse ja Aasiasse, nii et me oleme kõik ühes paadis. ja käesolevaga lõpetame nüüd ma-, vaba mikrofoni vooru. lõpetuseks saavad sõna komisjoni nõukogu, kõigepealt volinik Šefčovitš. tänan, juhataja. arutelu näitas et programm, mida te esitlesite, president on väga ambitsioonikas ja väga teretulnud. Teie eesistumise ajal on palju majandus- ja poliitilisi väljakutseid. arutelu näitas, et äh, põhiprioriteedid on äh, mitmeaastase finantsraamistiku alased läbirääkimised, kriisivastased meetmed, kaasa arvatud majanduskasvu ja tööhõive edendamine majandus- ja rahandusliidu süvendamine, pangandusliidu alal edasiliikumine ja siseturu võimaluste ärakasutamine. tahaksin omalt poolt teha paar märkust põhiprioriteetide kohta. eriti, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku, siis äh, isegi olles kuulanud seda arutelu, tuleb kõigile meenutada, et siin ei ole tegemist Brüsseli või Strasbourgi eelarvega, vaid tegemist on eelarvega, mis toob Euroopa Liidu lisandväärtuse kodanike, kogukondade ja piirkondadeni. aruka kulutamise põhimõte tähendab äh, seda, et üle üheksakümne nelja protsendi mitmeaastasest finantsraamistikust läheb tagasi liikmesriikidesse, piirkondadesse Euroopa Liidu kodanikele Euroopa Liit annab sellega tugevalt oma lisandväärtuse, sellise, mida ei ole alati võimalik saavutada riiklike eelarvete kaudu. nii et meie arvates on see kõige parem investeerimisvahend, mis Euroopa Liidul on, et edendada arukat majanduskasvu ja jätkusuutlikke töökohti, aga kui me räägime arukast kulutamisest, siis äh, oluline on, et Euroopa Liidu komisjon saaks täita oma juriidilisi kohustusi, eriti just äh, ühtekuuluvusprojektide raames ja kriisi ajal. me räägime siin äh, kõigist kahekümne seitsmest ja varsti kahekümne kaheksast liikmesriigist ja me ei saa toetada selliseid äh, projekte, mis tulevad ühtekuuluvuspoliitika arvelt, mis on väga oluline nii uutele kui ka vanadele liikmesriikidele, kellel on praegu suured majandusraskused praegune kriis näitab selgelt, et meil on vaja rohkem Euroopat, meil on vaja sügavamat rahandus- ja majandusliitu ja me peame sillutama teed poliitilise liidu suunas. komisjon soovib kõigepealt edasi liituda Pangandusliiduga, sellepärast et see küsimus on kõige pakilisem, seda on võimalik saavutada kiiresti ja selleks me ei pea muutma lepinguid otsustava tähtsusega lisaks sellele on taastada usaldus euro ja Euroopa Liidu majanduse vastu. hoolimata sellest, et meil on kapitalinõuded pankadele ja uued äh, määrused, siis Euroopa Liit on tõesti teinud äh, väga palju selles valdkonnas ja ühtse turu valdkonnas on veel väga palju äh, teha, et edendada majanduskasvu ja tööhõivet, me peame tegutsema kiiresti ja pühendunult. nii et meil on suured lootused Küprose eesistumisajale, et saavutada kokkulepped aasta lõpuks, mis puudutavad avalikke hankeid, kutseoskuste tunnistamist, tunnustamist ja muud tahaksin siinkohal toonitada, et teie üldine lähenemine mitmesaastase finantsraamistiku läbirääkimistele, ühtsele turule ja majandusliidu tugevdamisele, siis äh, ma rõhutan sellele, et ühenduse meetod peaks äh, olema määravaks kõikidel läbirääkimistel, kõikides meie sammudes, siis on meil võimalik äh, näidata, et me tõesti tahame koos äh, edu saavutada. austatud president, äh, paljud kõnelejad juba hindasid teie põhjalikku ettevalmistustööd eesistumise ajaks ja soovisid teile igati edu. Euroopa Komisjon teeb kõik sellest, selleks, et äh, aidata teil edu saavutada, sellepärast et see oleks kõige parem uudis Euroopa kodanikele. ma soovin teile palju õnne ja edu eesistumise ajal, tänan tänan, komisjoni asepresident ja järgmisena annan sõna nõukogu presidendile härra Kristo Fiesele, palun. daamid ja härrad. head sõbrad, daamid ja härrad, tahaksin teid väga soojalt äh, tänada Äh, poliitiliste fraktsioonide esimeesi, esimehi väga lahkete sõnade eest, äh, mis äh, puudutab Küprose eesistumist ning nõukogu eesistujariigiks saamist. meie jaoks on see väga julgustav ja väga oluline. julgustav on see sellepärast, et Küpros on väike riik ja väikesel riigil on praegu ambitsioon ilma igasuguste rahvuslike huvidega, huvideta eh, teenida Euroopa Liidu huvisid. meie kindlasti ei ole omaenda huvide esiletõstmise nimel väljas. tegemist on ka Euroopa Liidu uue riigiga Küprose näol. ja nii, nagu me juba mitmetelt parlamendiliikmetelt kuulsime, eh, meile meeldib meie ülesanne Eh, tahame teha au eh, oma riigile ja Euroopa Liidule. tõsiseid probleeme on, millega tuleb tegeleda. ja ma saan tegelikult aru ka, et eh, meeleolud on väga halvad igasugused äh, kaebused äh, tekivad erinevatest probleemidest, mis meil on, finantsprobleemid, äh, ühiskondlikud ja majanduslikud probleemid, mille ees seisab praegu Euroopa Liit ja erinevad liikmesriigid. kuidas nende mureküsimustega tegeleda? me võime nendele silmitsi astuda ühtselt, me peame Euroopa institutsioonidega väga tihedat koostööd tegema ja mida ma, ja nagu ma juba sissejuhatavas kõnes ka ütlesin, me ei pea tegema mitte ainult suuri sõnu Äh, sest meil on vaja igapäevaseid kontakte ja arutelusid erinevate institutsioonide vahel ja sees. sellisel moel ei ole võimalik mitte midagi ära teha. me jätkame muudkui jutustamist, osad ütlevad, et nõukogu peaks te-, võtma vastutuse, teised äh, ütlevad, et komisjon peab võtma vastutuse, siis on arvamusi, et parlament ei väljenda oma arvamusi selgelt Euroopa Liit on kompromisside liit, ükskõik, kas see meile meeldib või mitte. sellepärast, et me esindame erinevaid riike ja vahel ka seetõttu erinevaid huvisid. meie oleme sõltumatu ja aus vahemees ning püüame olla vahe kontaktpunktiks, püüame erinevate poliitiliste visioonide vahel kompromissi leida äh, eelarvedistsipliin, sotsiaalne ühtsus ning äh, kasvu hoogustamine on meie olulised ülesanded, me püüame olla siin ausad äh, vahendajad ja praegused äh, sammud vähemalt on juhtinud meid sügavamale kriisi, see kindlasti Euroopa Liidule au mitte ei tee. Euroopa kodanikud ootavad liidult väga palju. Küprose inimesed ka kui me otsustasime kõik koos Euroopa Liiduga liituda, me tähistasime seda otsust ja sündmust. see oli nagu värske, värske puhang, sellepärast et meie jaoks tähendas see uut, paremat ja helgemat tulevikku. praegu kõik need lihtsad inimesed tegelikult ei näe Küprosel seda helgemat tulevikku ja see paneb meid mõtlema. Teie räägite vahel, et me rakendame kommunistlikke äh, Äh, poliitikaid, sellepärast et mul on selline poliitiline ideoloogiline taust. jah, ma olen see, kes ma olen, ma tulen parteist, kes on teeninud Küprose inimesi üheksakümmend aastat. Äh, me oleme lähtunud demokraatia põhimõtetest ning oleme võidelnud äh, fašismivastases sõjas, me oleme kaitsenud ka ka sõjalise diktaatorluse ajal oma äh, demokraatlikke äh, protsesse, oleme äh, koloniaalajastust püüdnud vabaneda rahumeelsel moel ning oleme taganud oma inimestele paremad elutingimused. erinevalt sellest, mis võib-olla mujal Äh, sotsialistliku mm, ajastul äh, juhtus, ma võin öelda, et meie riigis vähemalt äh, me oleme suutnud üheksakümne aasta jooksul kõiki neid edusamme tagada. Need kolleegid, kes meid ründasid seitsme aasta jooksul, kui Kristofias oli meie parlamendi president, kas võib öelda, et sel ajal ei olnud inimestel mingisuguseid õigusi meie riigis, vastupidi, võiks öelda, et demokraatia töötab Küprosel suurepäraselt ja me oleme kõik selle üle väga uhked, nii et muretsemiseks ei ole põhjust, ärge arvake, et kommunistid tulevad nüüd liitu lõhkuma, kommunistid püüavad tagada paremat liitu, kus on rohkem sotsiaalset õiglust ma räägin neid sõnu, ma püüan nende eest ka võidelda, aga seda tehes Euroopa Liidu institutsionaalses raamistikus. nii et mingit revolutsiooni ei tule, ärge kartke nüüd, mis puudutab äh, Küprose äh, probleemi, siis äh, ma tahaksin öelda härra Watsonile, kellega me oleme aastate jooksul juba Küprose konflikti üle rääkinud, sellepärast et ta on äh, meie Türgi kogukonna kontaktisikuks. ma arvan, et te peate oma karmide sõnadega äh, pöörduma Türgi poole ja ütlema, et palun rääkige läbi Kristofiasega, sest nad ei taha meiega läbi rääkida ja me võime muidugi mitmetes põhimõtetes süüdistada äh, Türgit. ma võin öelda näiteks Türgi peaministrile, et palun olge nõus minu visiidiga, võtke mind vastu, et me saaksime analüüsida, kuidas meie riigi kaks osa oleks võimalik äh, rahumeelselt äh, äh, ühendada. mina ei tunne türklaste vastu mingisugust äh, vihavaenu, vastupidi, ma töötan ja võitlen koos lihtsate inimestega ka Türgi poole pealt kõrvuti, kes tahavad demokraatlikke õigusi meie riigis. Äh, Türgil on vaja moderniseerumist, on vaja muutumist, sellepärast et seal on väga palju inimõiguste rikkumisi nii kurdi kui teiste mm, kogukondadega, nende õigusi surutakse alla ning äh, Türgi on meie riigis kindlasti okupant ja ma tahaksin seda rõhutada, sest äh, kogu Euroopa Liit peaks mõistma hukka Türgi poolt äh, ette võetud äh, tegevused, kui need äh, nõrgestavad Küprose vabariiki. tegemist on riigiga, mida ei ole mitte lihtsalt Euroopa Liidu liige, vaid ka tegelikult erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide liige ja ka sealhulgas ÜRO riige, liige, nii et Türgi ei tohi sellisel moel käituda. mina olen Äh, nõus oma presidendiks olemise viie aasta jooksul äh, püüdnud äh, teha kõik selleks, et toimuks dialoog ning Küprose probleemile leitaks lahendus. kui minu vastaskandidaadiks oli valimiskampaanias Janakis, siis mina ütlesin, et äh, minu esimene ja ilmselt äh, ka unikaalne põhjus, mikspärast ma Küprose presidendi kohale üldse kandideerin, on see, et ma tahan töötada ja teha kõik selle nimel, et äh, paljude äh, Türgi kogukonna inimestega oleks meil head suhted, me, et oleks võimalik töötada meie riigi ühendamise nimel sellepärast, et äh, ma toetan rahumeelset ja vennalikku äh, koos eksisteerimist äh, ning koostööd kahe kogukonna vahel. ükskõik, millisest väikesest kogukonnast me meie riigis räägime, kõik on need Küprose inimesed, me oleme mitmekultuuriline riik, kõik peavad sellest aru saama ja ma tahaksin püüda, et meie riigijuhid teeksid kõik meie kodanike äh, hüveks. erinevatel teistel riikidel ei ole põhjust äh, Küprose siseasjadesse sekkuda. me tahame olla vabad ja selli-, kui me saame olla vabad, siis oleme me väga heades suhetes äh, nii brittidega, äh, kreeklastega kui ka türklastega. Nende riikidega saab meil olema siis ka äh, väga head ja rahumeelsed suhted. ma olen seda lubanud oma riigi kodanikele ning selles suurepärases institutsioonis, Euroopa Parlamendis, olen ma püüdnud äh, teha kõik, mis minu võimuses, aga ma ei ole näinud mitte mingisugust äh, vastust või reaktsiooni Türgi poole pealt, sellepärast et äh, Türgil on Küprose suunal laienemispoliitika ja kahjuks on see karm reaalsus. mina jätkan oma presidendiks olemise ajal ma lõpetan sellega oma poliitilise karjääri, sest ma enam ei kandideeri, aga viimase minutine püüan ma võidelda oma riigi taasühendamise nimel. ja taasühendamine äh, Kür-, äh, Küprose jaoks, aga äh, me tahame ka tagada väga ühtse Euroopa Liidu. meil on väga palju kuumi teemasid, me tegeleme mitmeaastase finantsraamistikuga, me püüame mobiliseerida kõik oma jõud, et, et leida kompromisse Äh, meil on vaja kasvu hoogustada, meil on vaja sotsiaalset ühtlust äh, toetada ja suurendada. Äh, vaba turg on üks asi ja kontrollitud turg on hoopis midagi muud. ma olen kõikide kontrollitud turgude vastane ja ma tean, millest ma räägin. mingit sekkumist on vaja valitsuste poolt Äh, sellepärast, et inimesed äh, on valinud ju oma esindajad äh, valitsema. Nad on demokraatlikult valitsenud, me ei, demokraatlikult valitud, me ei saa lubada, et turud meid juh-, juhivad ja juhendavad. ma ei taha kõiki neid küsimusi kommenteerida, mida kolleegid on siin esile tõstnud, me oleme ettepanekud üles märkinud, võtame neid tõsisema, tõsiselt ja arvestame neid oma töös koos president Schulziga, koos äh, Euroopa Parlamendiga, koos president Barrosoga püüame me leida äh, kõik lahendused, äh, mis aitavad meie ühtset kriisi lahendada. suur tänu mind kuulamast. suur tänu teie märkuste eest, teie vaadete eest. me võtame kõike, mida te ütlete, väga tõsiselt. aitäh! härra president, täname teid ja soovime teile kõike head Euroopa tasandi poliitilises vastutuses ja loodetavasti